Dear colleagues, I will uh, May I ask you to take your... head kolleegid, olge head, võtke istet. May I ask you to take... olge head, palun istuge, äh, tahaksime alustada oma koosolekuga. Äh, mitmeid teadaandeid äh, on siin mul vaja teha ja ma loodan, et äh, selle käigus äh, tulevad ka teised kolleegid kohale. vaatame päevakorda. raportööri härra Dias de Meera palvel äh, punkt kuus, mis puudutab kolmepoolseid läbirääkimisi Europoli alal, selle me tõstame enne viiendat Eh, punkti, see tähendab siis umbes kellaajaliselt üheksa nelikümmend viis. kui vastuväiteid ei ole, siis eh, on see päevakord sellisel kujul vastu võetud. edasi on siin terve nimekiri teadaannetes, kõigepealt siis eh, keeleprofiili kohta. tõlget ei ole. meil on tõlge eesti kõneleja ütleb, et ei ole tõlget eesti keeli ja muudesse keeltesse ja vabandab selle eest. edasi raportööride nimetamine. proua Kriisbeck Aldest on nimetatud raportööriks Eurojusti ja Montenegro läbirääkimiste koostöö eh, vallas. proua Kaufmann on nimetatud raportööriks äh, Eurojusti äh, kokkuleppe alal Ukrainaga härra Stehovski Rahvapartei on Rahvapartei raportööriks nimetatud äh, raporti puhul, mis puudutab äh, Euroopa äh, ühenduste finantshuvisid ja Horvaatia ühinemist Euroopa konventsiooniga ja proua Makovei on nimetatud kont raporti autoriks, mis puudutab heakskiidu andmist aastale kaks tuhat neliteist eelarve kas komisjon on nõus nende ettepanekutega vastavalt reeglile kaks tuhat kakssada viis, ilmselt jah. edasi äh, Strasbourgis esmaspäeval, kahekümne kolmandal novembril on lisakohtumine, me hääletame raportit, mis eelmisel esmaspäeval edasi lükati. nii et äh, esimees on kutsunud kokku järgmisel esmaspäeval meie koosoleku ka Strasbourgis. elektrooniline hääletus toimub äh, nimelt Euroopa Komisjoni ettepanekute osas äh, Tiisa leppe kohta, edasi eh, Šveitsi konföderatsiooni eh, kokkulepe eh, Euroopa asüülitoetusbüroos ja nende koostöö kohta ning edasi eriraport Euroopa ombudsmani kohta, algatus uurimine Frontexi kohta ja see kõik toimub äh, libe komisjoni äh, ekstra koosolekul, mis toimub esmaspäeva õhtul, kahekümne kolmandal novembril Strasbourgis. ja edasi alustame siis tänast päevakorda. pärast esimest päevakorrapunkti tänases päevakorrapunkt raportis on ette nähtud äh, siis äh, terroristide rünnakute järel äh, mõjud Pariisis. teen ettepaneku, et teeme leinaminuti ja võtame selle siis enne, enne seda konkreetset päevakorrapunkti. ja nüüd lähme edasi oma tööga meil toimub arvamuste vahetus, mis puudutab ringreisiviisa kasutuselevõttu. see on äh, punkt kolm päevakorras ja kõigepealt annaksingi kohe sõna äh, raportöörile äh,, kolleeg Hordofööle ja siis variraportööridele ja sealt edasi. kui äh, eesistuja soovib öelda midagi, siis saab ta ka sõna sekka öelda härra Ortofö, kas võin teile kohe sõna anda? suur tänu teile, proua esimees, kallid kolleegid. Te meenutasite, proua esimees, traagilisi atentaate möödunud reedel Pariisis. ma tänan parlamenti ja kõiki kolleege, kes oma kaastunnet väljendanud on mis nüüd puudutab ringreisiviisat, siis äh, ma olen korduvalt väljendanud umbusku selle suhtes ja leian, et, et äh, on tegemist sellise õndsa optimismiga selle ettepaneku väljakäimisel, äh, mis, mis on väga kummaline praegusel ajahetkel, võttes arvesse näiteks praegust immigratsioonikriisi äh, Eh, võttes arvesse ka praegust avalikku arvamust, eh, kus avalikkus soovib aina tugevamalt kaitsta meie eh, piire, Euroopa välispiire, riikide piire ja selles olukorras olen ma praegu siis teksti autor, kes, mis pakub välja ringreisi viisa pakkumist kolmandate riikidest, riikidest pärit kodanikele, mis Äh, kestaks siis aasta või lausa kaks, äh, ilma et liikmesriikidel oleks võimalik äh, teada, kus nad parasjagu liik-, Euroopa Liidu territooriumil viibivad. ma neljateistkümnendal septembril esitasin teile ettepanekud Eh, mis puudutas siis selle rakendust, et ainult väga konkreetsetel puhkudel ma mainisin siis eh, kunstnikke, artiste, kõrgetasemelisi sportlasi ja kõigi nende kategooriate puhul on äärmiselt lihtsalt nende isikute liikumismarsruuti välja selgitada. Eh, leian, et tuleb leida tasakaal ühest küljest lihtsustamaks äh, ringisõitmisvõimalust äh, konkreetsetele, väga konkreetsetele isikutele, samal ajal aga säilitades kõrgetasemelist äh, julgeolekut ning äh, välja selgitada ühtlasi ka rikkumised ja petmisjuhtumid. ning nüüd esmase ettepaneku juurde. esmane ettepanek puudutas rakendusala piiramist ainult konkreetsete ametite esindajatele teine ettepanek puudutas eh, Schengeni eh, piires viibimist ühele aastale. kolmas ettepanek puudutas siis liikmesriigi pädevust eh, langetada otsuseid oma territooriumil viibimise kohta, siis kui riik, tema liikmesriigi territooriumile on saabutud juba, et seda ei tehtaks teises liikmesriigis ennetavalt ning kolmandaks liikmesriike tuleb teavitada eh, ringreisiviisa eh, saanud isiku viibimisest nende territooriumil, et ja eh, neil peab olema kindlaks teha võimalus, et, et see ei osuta, see isik ei osuta ohtlikuks nende julgeolekule. nüüd neljandaks esitatud dokumendid tuleb ära hoida illegaalne immigratsioon, kiirendades erinevaid menetlusi Eh, eh, näiteks konsulaatide jaoks, mm, mis esindavad liikmesriike. kuuendaks, liikmesriikide pädevuse eh, respekteerimine, ärgem unustagem, et ringreisiviisa ei saa olla varjatud elamisluba ning see ei saa anda selliseid õigusi, milleks annab õiguse elamisluba teatud liikmesriigis. pära- Äh, kus neid kuute ettepanekut saime sada viiskümmend viis äh, muudatusettepanekut ning äh, kolleegid on seitsekümmend kaks muudatusettepanekut esitanud ning pärast seda üritasime variraportööridega välja töötada konkreetsetes punktides kompromissmuudatusettepanekuid. võtmeküsimused on siis rakendusala, teine, teiseks Schengeni küsimused, kolmandaks kriteeriumid, mis aitavad välja selgitada pädevad liikmesriigid ning neljandaks eh, siis eh, õigustavate dokumentide esitamine. ning eh, esitasid, esitati palju muudatusettepanekuid, nagu ma ütlesin ja kõigepealt peame koostama siis sellise teksti, mis eh, ei oleks iseendaga vastuolus. kõigepealt on selliseid saadikuid, kes toetavad komisjoni lähenemist. ehk siis konkreetselt, kui me toetame komisjoni seisukohti, siis me Eh, soovime eh, seda viisat laiendada võimalikult paljudele isikutele, muuseas ka turistidele. see tähendab minu jaoks kõiki kodanikke, need saadikud, kes toetavad komisjoni lähenemist. Eh, teiseks soovitakse, soovitakse taotluse läbivaatamist esimeses saabumisliikmesriigis teised soovivad aga, teised saadikud soovivad aga rakendusala eh, kärpimist. Need on siis kaks erinevat lähenemist. Eh, teiseks ning eh, hoolimata neist erinevatest seisukohtadest on minu meelest siiski võimalik välja töötada tasakaalustatud tekst. me oleme saatnud edasi liikuda teatud sätete osas, nagu näiteks Eh, liikumisõigus eh, Schengeni viisaruumis, milleks oleks siis üks aasta. hoolimata sellest on ka teisi sätteid, mis eh, on endiselt vaidluse all, nagu näiteks rakendusala, mis on minu meelest äärmiselt tähtis, sest see otsustab ära, millised artiklid järgnevad. mõningad artik-, mõningad kolleegid soovivad see lage-, la-, laieneks teatud riikide kodanikele ainult neljakümne kahele riigile, aga varsti oleks neid kuuskümmend üks, nende seas ka Albaania, Bosnia, Serbia, eh, Malaisia. tahaksin meenutada, et eh, Malaisia võimud arreteerisid viis isikut, eh, kes kahtlustatakse ISISesse kuulumisesse selle viis päeva enne seda, kui toimub ASEAN-i tippkohtumine, nii et ma tahaksin öelda, et selline pikk nimekiri ei ole minu meelest aktsepteeritav ning loodetavasti suudame me leida kompromissi, olen ühtlasi optimistlik ning tahaksin näidata üles tänulikkust selle konstruktiivse lähenemise eest eh, muudatusettepanekute esimesel. kohtumised järgnevad veel järgmisel nädalal ning eesmärgiks on siis välja töötada tasakaalustatud tekst, mis eh, võiks saada enamuse eh, fraktsioonide toetuse, aitäh! suur tänu! järgnevalt saab sõna härra Lopes Aguiar äh, sotsialiste nimel. Äh, suur tänu teile, esinaine, tere hommikust! Äh, ma tahaksin kõigepealt väljendada, nagu me kõik seda oleme teinud viimastel aastatel, kõige sügavamat solidaarsust Äh, nende tohutute äh, terrorirünnakute pärast, mis leidsid aset kolmeteistkümnendal novembril Pariisis. me seisame kõik kindlalt nagu üks mees äh, Prantsuse inimestega, Prantsuse riigiga. ja me saame aru sellest kuidas see rünnak äh, mõjutab Euroopat. see on rünnak meie väärtuste, meie tsivilisatsiooni vastu. ja me oleme loomulikult valmis minema äh, selle solidaarsusklausli väljendamise igasuguste implikatsioonidega kaasa, praktilistega ning selle kutsus üles äh, Francois Hollande, äh, Prantsuse president. nii Rahvusassamblee kui see senati äh, koosolekul kutsus üles samme, mida peaks astuma Euroopa Liidu kõik liikmesriigid vastavalt artikli nelikümmend kaks lõige seitse aluslepingust olles seda öelnud, siis me oleme kõik äh, nii oma solidaarsusväljenduses kui ka selle poliitilistes äh, järelmites äh, ühtsed. ma tahan tänada raportööri tema töö eest ja ettepanekute eest ning selle pühendumuse eest, et tulla välja kompromissidega, püüda leida siin kompromisse nii et meil oleks võimalik välja tulla ühtse parlamendi positsiooniga, mis puudutab äh, ühtset viisarežiimi. ma olen seda teemat äh, väga äh, lähedalt uurinud, see on minu enda raportiga väga lähedalt seotud, nimelt siis viisakoodeksi ümbervaatamine ja raport ju teab, et mina meelega otsustasin teha mitte Äh, mingisuguseid muudatusettepanekuid sellele raportile, sest ma olen äh, suures osas komisjoni ettepanekuga nõus. ma arvan, et ei ole vaja komisjoni ettepanekule teha muudatusettepanekuid, mis minu arust on kohane selle eesmärgi täitmiseks. nii et äh, jään siis komisjoni esialgse algatuse juurde ja ma olen ka härra Hortofeega rääkinud äh, pikalt läbi. Äh, minu arust ei peaks olema see piiratud selle ettepaneku algses vormis. Äh, samas variraportööride koosolekutel oleme näinud mitmeid positiivseid samme selleks, et rohkem kaasavat definitsiooni leida ringreisi viisale see on olnud meie arutelude fookuses ja me oleme püüdnud äh, defineerida väga täpselt, äh, milline on selle ettepaneku kohaldusala. praegu tundub, et äh, lisaks tavalistele kategooriatele sportlased, kunstnikud, loomeinimesed, võiks selle kohaldusala olla laiendatud ka näiteks ärireisijatele siia võiks olla mõned teised turistide kategooriad ka kaasatud. me peaksime arutama seda teemat edasi. nii, et turistidel oleks ka võimalus tulevikus sellest viisast osa saada, kui see süsteem on toimima hakanud. me oleme teinud edusamme ka Äh, ametivõimude definitsiooniga, kes peaks siis äh, neid viisataotlusi läbi vaatama ja menetlustega tegelema. ja me töötame selles suunas edasi, aitäh. suur tänu. Äh, proua Valero järgnevalt palun roheliste nimel. mikrofonita praegu hetkel see kõneleja. endiselt ei ole mikrofoni kõnelejal. I pressed the wrong button. Då börjar jag om. Jag vill börja med att tacka föredraganden. suur tänu, valet, valet nuppu vajutasin, ütleb kõneleja. alustan otsast peale, ma tahaksin tänada töö eest raportööri, mis ta on teinud. ja äh, ma tahaksin siin viidata sellele, et komisjoni ettepanek on tegelikult päris hea. ma äh, juba ütlesin äh, et komisjoni ettepanekut ma toetan, olen seda ka varem öelnud, ja me peaksime võtma vastu selle sama ettepaneku pisikeste muudatustega. no loomulikult äh, tegemist on õigusloomega, mis on pikaajalises perspektiivis plaanitud ja mõeldud, see peab pikka aega kehtima ja toimiv olema ning kui me vaatame nüüd tänast rändeolukorda ja pagulaskriisi Euroopas ning äh, siis äh, mõtleme Beiruti, Pariisi ja teiste terrorirünnakute peale, siis võib muidugi olla küll nii, et me laseme ennast juhtida ja ajendada oma emotsioonidel, aga tegemist on siiski äh, seadusandlusega, mis ei peaks mingitele emotsioonidele äh, rajanema. räägin siin juristina, me peame võtma vastu selliseid õigusakte, mis äh, pikalt kehtivad ja mis on ametivõimudele ja ka kodanikele hästi arusaadavad. ning sellepärast saan ma toetada ka raportööri ettepanekut ühest küljest sellepärast, et see on pisut äh, piiravam kui see, mis komisjon ette pani ja nüüd me peame muidugi vaatama, et see ei ole mitte meie emotsioonidest ajendatud otsus. Äh, härra Korrao, palun. tere hommikust, äh, aitäh mulle sõna andmast, proua esimees. nii nagu teised kolleegid, tahaksin ka mina öelda, et ma olen nõus komisjoni ettepanekutega mina arvan, et komisjoni ettepanek on väga hästi tasakaalus. kui te vaatate selle ettepaneku eesmärke, äh, mis puudutab äh, turismiviisade andmist, äh, loomulikult me teame, et loomeinimestel on sellest väga palju kasu. me saame aru ka sellest, millised mured on tekkinud raportööri peas, eriti kui arvesse võtta viimase aja terrorirünnakuid ning äh, loomulikult on väga lihtne siin emotsioonidest äh, lähtuda, nii nagu eelkõneleja ütles, aga minu arust on ettepanek tasakaalus ja meie toetame seda sellisel kujul. Äh, kui inimesed siis ringreisiviisat taotlevad, siis nad peavad vastama erinevatele nõudmistele, mis lähevad kaugemale kui viisakoodeksis ette nähtu. me räägime nende riikide kodanikest kes äh, on, nendest inimestest, kes on tavaliselt iseendale tööandjaks, äh, FIE-d, äh, näiteks loomeinimesed, kes tahavad tulla Euroopasse ja töötada koos teiste omasugustega, või me räägime turistidest, kes tahavad tulla pikemaks ajaks. me ei räägi siin töölubadest, vaid me räägime ikkagi ringreisiviisast. liikmesriikide vahel on erinevad erisused ja me ei räägi töölubade andmisest samuti on meil erinevate loomeinimeste eh, kogud ja liidud ning eh, tavapäraselt on sellistel inimestel väga väikesed ettevõtted või on nad ise endale tööandjaks ja igasugune halduskoormus peab olema minimaalne selleks, et nad saaksid eh, loometööd Euroopas teha. kokkuvõttes Ringreisi viisa ettepanek, nii nagu komisjon on selle ette pannud, peaks olema õigusinstrument, mis täidab tänase vaakumi siin äh, erinevad äh, inimesed on rääkinud kas üheksakümnest või saja kaheksakümnest päevast, millal see viisa kehtib, aga igal juhul peab olema äh, võimalus neil inimestel hästi ja lihtsalt ringi liikuda Euroopa Liidus ja kauem kui üheksakümmend päeva. suur tänu, ütleb esinaine Helve, annan sõna komisjoni esindajale. suur tänu, tere hommikust! suur aitäh, proua esinejana teile ja suur aitäh raportöörile ning austusväärsetele parlamendiliikmetele, kes on sõna võtnud ja toetanud ka Euroopa Komisjoni ettepanekut selle uue äh, ringreisiviisa loomiseks. Äh, kõigepealt siis äh, lühidad kommentaarid minu poolt kohaldusala kohta eelkõige nagu teate, siis komisjon on teinud ettepaneku teha siia laiema kohaldusala nimelt antakse ringreisiviisa äh, saamise võimalus äh, kõikidele nendele, kes on huvitatud äh, Schengeni ruumis viibimiseks üheksakümne päeva jooksul ja kauem ja see ei ole piiratud teatud riikidega, mõned liikmed siin tegid ettepaneku selle kohaldusala kitsendamiseks, ma arvan, et siin kompromissiks on ruumi, aga oluline on silmas pidada, et just üksikreisijad, Äh, peetakse silmas, kes äh, ei vaja viisat Schengeni ruumi äh, sisenemiseks ja kes ei ole julgeolekuohuks ning mõned liikmesriigid on juba kahepoolselt kolmandate riikidega selliseid kokkuleppeid sõlminud. mis puudutab seda pädevat ametivõimu, kes peaks vaatama läbi viisataotlused ning ka ringreisiviisa kestvust, siis need on küsimused, mida me peaksime edaspidi ka arutama ja siin on meil ilmselt kokkuleppe võimalus olemas. komisjon on pakkunud kõigepealt kestvuseks üks aasta pluss üheaastase pikendamisvõimalusega, aga kuulame ära veel ka teised osapooled. edasi, dokumentide küsimuses komisjoni ettepanek on juba päris karm selles osas Äh, taotleja peab tõendama, et ta ei äh, viibi rohkem kui üheksakümmend äh, päeva ühes liikmesriigis ja ta peab näitama oma kontojääki või palka või muud õigustust, et tal on olemas võimalikud finantsvahendid siis Schengeni alas viibimiseks niivõrd kaua, niimoodi, et igasuguseid irregulaarset sisserännet vältida. Nende inimeste andmed Äh, võetakse ja salvestatakse ka rahvuslikes äh, andmebaasides, äh, nii et igasugust ebaseaduslikku sisserännet vältida ja me teeme ka pistelisi julgeolekukontrolle, aitäh. suur tänu, ütleb esinejana, nüüd palun, et eesistuja esindaja võtab sõna. ei soovi ta sõna, edasi siis raportöör, palun võtke see arutelu kokku. suur tänu, proua esimees ma tänan kolleege sõnavõttude ja mõtteavalduste eest. nagu ma sissejuhatuses seda ütlesin, on meie lähenemised erinevad ning ma taaskord käivitan, ähm, esitan oma üleskutse, et me ei laiendaks äh, seda kolmandate riikide kodanikele, kelle eesmärgid ei ole väga konkreetsed Euroopasse saabudes ja kelle liikumist Euroopas on raske jälgida. kuid äh, nagu sissejuhatuses ütlesin, arvan, et on võimalik äh, kokkuleppele jõuda, kavatsen loomulikult selle nimel edasi töötada ja eh, kohtumine variraportööridega on paika pandud järgmiseks nädalaks ning esitan selleks puhuks ka kompromissmuudatusettepanekud, mis loodetavasti arutelusid lihtsustavad. loodetavasti suudame konstruktiivselt eh, kokku leppida ja seda võimalikult kiiresti. see on minu poolt kõik, härra proua esimees. suur tänu teile härra Ortoföö ja läheme nüüd eh, viisapaketi teise osa juurde, nimelt Euroopa Liidu viisakoodeks ja härra ra raportöör Lopes Aguiar saab sõna. Thank you again, chair. suur aitäh jälle. kõigepealt teeksin paar üldkommentaari. tänan kolleege kes äh, on olnud variraportöörid ja on tegelenud muudatusettepanekutega, mis on tehtud. me oleme kõik need teadmiseks võtnud ja variraportööride tasandil praegu püüame leida kompromisse, et ähm, võtta sisse nii palju nendest tehtud ettepanekutest kui võimalik. on äärmiselt oluline, et me teeksime tihedat koostööd, et ähm, saada paika hea läbirääkimiste positsioon meie komisjoni jaoks edasistes läbirääkimistes nõukoguga. ja seda kõike tuleb silmas pidada ja tegutseda strateegiliselt. loomulikult ma olen valmis kohtuma variraportööridega nii palju kui tarvis, mitte ainult ühiskohtumistel, vaid ka kahepoolselt, kui soovi on. meil on päris palju tööd teha, on terve hulk muudatusettepanekuid ja need, mis on tehtud, neid on kolmsada viiskümmend seitse kokku. see tähendab, et äh, tegemist on kindlasti esimese, mitte viimase kohtumisega muudatusettepanekute kaalumiseks ja mitu variraportööride kohtumist on juba toimunud, täpsemalt kolm ja järgmine nädal on tulemas järgmine kohtumine Strasbourgis. ja päevakord oleks järgmine. idee on hääletada raporteid selle aasta lõpul hiljemalt. on oluline, et me oma seisukoha üle hääletaksime sel aastal, kaks tuhat viisteist. seega läbirääkimised saaksid alata järgmise eesistuja ajal, Hollandi eesistumise ajal. mis puutub muudatusettepanekutesse, siis raportöörina toetan nii-öelda lihtsustamise ideed, millel komisjoni ettepanek tugineb. ehk idee on lihtsustada viisade väljaandmist ja saada üle pikast ja keerulisest menetlusest, mis viisade väljastamisega kaasneb praeguse viisaeeskirja raames. nii et äh, uue viisaeeskirja arutamise eesmärgiks on lihtsustada ja aidata kaasa reisimisvõimaluste kasutamisele ja määratleda vastav õiguslik raamistik. seepärast toetan komisjoni ettepanekut ning muudatusettepanekuid, mis lähevad samuti selles suunas, ehk siis aitavad kaasa viisade väljastamise lihtsustamisele. ja eriti lühiajaliste viisade saamise protsessi lihtsustamisele. ja see kõik hõlmab ka VIS-ist äh, registreeritud äh, tavaliste reisijate küsimust, äh, lühemaid tähtaegu, dokumentide ammendavat loetelu, kohustuslikku esindatust, lähisugulaste definitsiooni, mitmekordseid viisasid, need on peamised küsimused, mis muudatusi puudutavad. ja on mitmeid teemasid, näiteks kõrgemad viisatasud, me peaksime püüdma läheneda ratsionaalselt, aga eh, pidada silmas, et viisatasud ei muutuks takistuseks eh, legitiimsetele reisijatele. ja ma usun, et me leiame sobiva lahenduse. Eh, mitmete muudatusettepanek ettepanekute eesmärk on sisse viia reisi meditsiinikindlustus, mis äh, oli kustutatud komisjoni ettepanekust. rahvapartei ja ETSR-i muudatusettepanekut, äh, ettepanek ongi reisimeditsiinikindlustuse sisseviimine ja ma jällegi tahaksin, et komisjon selgitaks ideed, millest tuleneb reisimeditsiinikindlustuse väljajätmine. tarvis on rohkem elemente analüüsiks, see teema kindlasti on oluline meie läbirääkimistes ka ringreisiviisaga ja ma tuletaksin meelde, et reisi meditsiinikindlustus ei ole sisenemistingimus praeguses Schengeni piirieeskirjas nii et äh, kui see ei ole Schengeni eeskirjas tingimus, miks see peaks siis viisa eeskirjas olema, kas ei peaks olema vastavus Schengeni ja viisa eeskirja vahel? see on küsimus, äh, millele ma tahaksin selgitust äh, komisjonilt. siis, mis puudutab muudatusettepanekuid seoses lähisugulastega, siis soovitakse toetust komisjoni seisukohale ja ma tean, et õige lähenemine peaks olema, et me toetame eesmärki äh, lihtsustada pereviisade väljastamist. mis puudutab kohustuslikku esindamist, siis äh, nõustun nende kolleegide muudatusettepanekutega, kes toetavad komisjoni ettepanekut ja viimasel variraportööride kohtumisel otsustasime minna sammu kaugemale äh, transpordikomisjoni ettepanekute põhjal ja tuua sisse geograafilise vahemaa element, see tähendab geograafiline vahemaa konsulaadini ja ka reisiaja element. mõnikord ei ole küsimus ainult äh, ajas, mis kulub, vaid geograafilises vahemaas. ja viisteist registreeritud äh, regulaarset reisijat ma nägin, et on mitmeid muudatusettepanekuid ja seepärast äh, olen teinud kompromissi. ja ma usun, et leiame kokkuleppe. ja see põhineb järgmisel loogikal. ma olen valmis vastu tulema Rahvaparteile ja aktsepteerima, et isik peab olema saanud kolm viisat, et teda pidada regulaarseks reisijaks. kolm viisat. ja samas ma leian, et oleks äh, pikendada nende viisade saamise perioodi. kui kellelgi on mitmekordne viisa, siis äh, peetakse teda tegelikult äh, regulaarseks reisijaks. ja ma lisaksin elemendi, et neid viisasid peaks olema kasutatud seaduslikult. ma ei saa toetada ideed diferentseerida erinevate kodanike vahel, nagu on muudatusettepanekus sada nelikümmend seitse ja siis lennujaama transiitviisade osas ma olen lugenud neid muudatusettepanekuid ja need lähevad kõik eri suunas. nii et ma teen koostööd variraportööridega eesmärgiga jõuda kompromissile ja vähemalt vastu tulla enamiku soovile. esindamise koha pealt, jah, see on tõesti suur koormus inimestele, kes peavad kaugele sõitma selleks, et lihtsalt viisataotlust esitada et kolmandates riikides, kus inimesed peavad äh, reisima mm, pealinna, kus on vastava riigi konsulaat, isegi kui mõne teise riigi konsulaat oleks lähemal. muudatusettepanekute eesmärk on lihtsustada viisataotluse esitamist vähemalt teatud asjaoludel ja see on välja toodud muudatusettepanekus viisteist jah, ma tahtsin veel lõppmärkusena mainida väga olulisena humanitaarviisat. kolleegid mi-, minu ettepanek on tugevdada humanitaarviisade võimalust. praeguses viisaeeskirjas on teatud ebajärjepidevaid aspekte, vastuolud artiklite üheksateist ja kakskümmend viis vahel näiteks visaeeskirjas. artikkel üheksateist nõuete aktsepteerimine ja artikkel kakskümmend viis Schengeni eeskiri, aga me peame laiendama seaduslikke võimalusi reisijatele Euroopa Liitu tulemiseks, sest kui seaduslikke võimalusi ei ole, siis ainsaks võimaluseks ongi tulla ebaseaduslikult ning ähm, loomulikult äh, sealhulgas saadakse osaks ebaseaduslikust inimkaubandusest ja nii edasi. ma olen rääkinud ekspertidega, õigusekspertidega, vabaühendustega, kes tegelevad viisateemadega ja ma toetan muudatusettepanekut kolmsada üheksa Euroopa humanitaarviisa loomise kohta ja sooviksin tugevamat järjepidevat raamistikku seoses erinevate õiguslike režiimidega, mis praegu liikmesriikides kehtivad, äh, humanitaarvisad, mehhanismide või vahendite praktika küsimuses. nii et äh, ma arvan, et uues versioonis me peaksime äh, esimees palub äh, kõnele lõpetada. jah, ma äh, olen nüüd äh, valmis selgitama, kuid te soovite vastama teie küsimustele. meil on tõesti väga lühike aeg selle arutelu jaoks. Päkko, palun. härra Ohtoföö, ta ütleb, et ma võtan sõna oma kolleegi nimel, kes täna hommikul koha ei saanud tulla. toimusid erinevad kohtumised variraportööridega kompromisside leidmise nimel. antud hetkel arutelud jätkuvad. varsti toimub äh, uus kohtumine juba järgmisel nädalal nädalal. mõned sätted ei ole veel rahuldavad, loodame siiski aga, et me saaksime kompromissini jõuda. rahvapartei jaoks on oluline, et meie konsulaatidel oleks piisavalt manööverdamisruumi sest kokkuvõttes nemad on ju need, kes seda määrust iga päev rakendama peavad. ning äh, ma viitan siin äh, muudatusettepanekule kakssada üheksakümmend viis, mille esitasid Hans Becker, Monika Halmaier ja mina isa, mis äh, soovib artiklit kakskümmend üks lõiget kolm parandada, mis puudutab siis mitmekordse sisenemisõigusega viisad, mis kehtib kolm aastat, mis äh, antakse neile, kes on, äh, kes reisivad regulaarselt äh, Euroopa Liitu. rahvapartei jaoks on äärmiselt oluline, et sõna olema asendataks sõnaga võib olla, kui reegli järgi, kes on kasutanud legaalset korduvalt viisasid, äh, siis äh, loomulikult pole selline inimene problemaatiline, aga äh, see, alati on olemas erandeid, seega peab olema alati manööverdamisvõimalus, võib-olla, peab olema võimalus tagasi lükata viisataotlus mitmekordse sisenemisõigusega viisataotlus ning äh, on veel küsimusi, mis eriti Hans Beckeri meelest on äärmiselt oluline, näiteks puudutab see ravikindlustust reisi ajal, samuti ka, ka ajutiste viisade eh, põhjalikumat kontrolli ning soovime ka, et kohaldusala eh, üle vaadataks. soovime igatahes teid tänada, härra Beckeri nimel, teie avameel-, eh, avatuse ja kompromissivalmiduse eest, mida olete üles näidanud. suur tänu teile. proua Valero, palun Tack så mycket. Eh, jag vill tacka föredraganden. Suur tänu. Ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest, nii nagu tema, arvan ka mina, et tegemist on komisjoni poolt hea ettepanekuga. Ja eh, see ettepanek, mis raportööri baasil on teinud, on väga hea. Eh, viidakood-, viisakoodeksi ettepaneku muutmiseks on tehtud kolmsada viiskümmend seitse muudatusettepanekut ning see näitab, eh, kuivõrd suur huvi on eh, rahvasaadikute huvi selle teema vastu ja kuidas nad tahavad panustada muidugi nüüd tahan veel kord rõhutada, et tegemist on sellise õigusaktiga, mis peaks olema rakendatav väga pikka aega ja me ei peaks mitte pagulaskriisi ja atentaatide tõttu laskma ennast emotsioonidest juhtida nii et äh, pikaajalise perspektiiviga ettepanek, mis pikka aega peaks rakendatud saama, sellest äh, aspektist me peaksimegi sellele tööle lähenema. tähtis on see, et äh, me räägime siin legaalsetest viisidest Euroopa Liitu tulla. isegi kui komisjon ja nõukogu räägib siin teistest võimalustest, aga humanitaarviisad on väga oluline aspekt Eh, eriti kui me mõtleme, kuivõrd palju hukkunud inimesi on eh, Vahemere lainetes eh, olnud viimastel aastatel, siis kui me räägime siin viisatasudest, siis see tasu on väga kõrge, see võib olla väga suur koormus vaesematest riikidest pärit inimestest ja sellest me peame ka rääkima raportööriga. püüdke teha lühidalt, sest tõesti aeg hakkab otsa saama ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. üldiselt äh, toetan seda lähenemisviisi. ja eriti, mis puudutab viisaeeskirja reformi, et äh, Schengeni viisa humanitaareesmärkidel. see pakuks uusi võimalusi varjupaiga taotlejatele Euroopasse jõudmiseks ja me ei tahtnud hakata dubleerima raportööri tööd, vaid lisasime lihtsalt mõned aspektid, mis meie arvates ei olnud piisavalt kajastatud. näiteks artiklis kaks humanitaar eesmärkide defineerimine ja et anda humanitaarviisat äh, lühiajaliselt. sada kolmkümmend seitse muudatusettepanek, see on kaasamal eesmärgil. ja veel üks asi, mis ei ole piisavalt kajastatud, on mittediskrimineerimise põhimõte. nagu on Euroopa Liidu toimimise lepingus ühe aluspõhimõttena. aga et üldiselt leian, et raportööri töö on hea, aga natukene tasakaalust väljas on see ettepanek ebaseadusliku rände suunas. näiteks see viide eh, taotlejatele lahkuda Euroopa Liidu territooriumilt enne viisa taotlemist, see on selline lünk seaduses ja tundub, et need, kellel ei ole palju sidemeid võõrsteriigis, neid diskrimineeritakse seeläbi. viisaeeskiri peaks muutma menetluse lihtsasti kasutatavaks, see ei tohiks olla liigselt kulukas ja äh, peaks võimaldama nõuda ka kahjutasu taotlejatel, keda on kahjustatud. proua Veržia, ma vabandan oma kolleegi nimel, kes ei saanud täna kohale tulla ja sellest, et ma ei saanud varem kohale tulla, teeme koostööd selle kahe raporti küsimuses ning äh, tegeleme korraga mõlema tekstiga. ma sooviksin eelkõige keskenduda härra Aguilari raportile. arvan, et ei tohiks unustada praegust konteksti selle ülevaate algatuse esmast eesmärki, see puudutab neid inimesi, kes eh, sõidavad eh, regulaarselt Euroopa Liitu ning et eh, tundub, et tegemist on põhimõttelise kahtlusküsimusega, sest Euroopa Komisjon ei tegele julgeoleku küsimustega, see on kahetsusväärne. sooviksin meenutada, sooviksin meenutada kahte küsimust, kõigepealt ei tohiks seda uuesti sõnastamist äh, äh, viia nii kaugele, et me oma suuremad põhimõtted ära unustaks. näiteks puudutab see äh, perekonna kokkuviimise õigust ning samuti ka õigust tervishoiule. siin oli mõningad muudatusettepanekuid, mis minu jaoks probleeme tekitasid selles valdkonnas. loodame ikka siiski kompromissile jõuda. sooviksin rääkida ka humanitaarviisadest, sest üks põhjustest, miks on meil probleeme Euroopa piiridel, on just nimelt probleemiks see, et põgenikel ei ole võimalik eh, legaalselt eh, asüüli paluda. kui ma näen, et meetmed, mida Euroopa Liit rakendab eh, kevadest peale on lubanud kõigest saja viiekümnel tuhandel Euroopasse jõuda, siis tundub mulle, et me lihtsalt liigume äh, selg ees edasi. Eh, me eh, peaksime, eh, peaksime selle peale tõsiselt mõtlema, toetan härra Aguilari selles küsimuses. nüüd komisjoni esindaja, palun väga lühidalt. jah, teen väga lühidalt. mõned küsimused, mis tõstatati, reisimeditsiinikindlustus, mille raportöör tõstatas, komisjon ei ole piisavalt tõend teid eh, selle kindlustusme kohta. nagu öeldud, see ei ole sisenemise tingimus, seda piiril ei kontrollita. on väidetud, et eh, haiglavisiitide eest on jäetud maksmata ja mis puudutab lähisugulast isikutele visade andmise lihtsustamist. komisjon on soovinud siin harmoneerida nende isikute suhtes, kellel on vaba liikumise õigus ja ka nende Euroopa Liidu kodanikele isikuliselt, kellel ei ole vaba liikumise õigust, mitmekordsete viisade küsimus regulaarsetele reisijatele, siin on erinevaid seisukohti lävend-, raporti osas. aga nii-öelda heausksetele reisijatele peaks seda hõlbustama, siis humanitaarviisad, nõndanimetatud humanitaarviisad. komisjon on väljendanud varem oma seisukohta, me jagame põhimõtet, et tuleks eh, luua legaalseid võimalusi Euroopa Liitu tulemiseks, aga see ei ole parim instrument, see on seotud lühiajalise viisaga. Äh, nii et me leiame, et on teisi võimalusi, aga selle instrumendi raames ei peaks selliseid võimalusi tekitama. Äh, Luksemburgi eesistuja soovib ka sõna, aga lühidalt suur tänu teile, proua esimees, parlamendi liikmed, ma sooviksin teile äh, täna avaldada sõna andmise eest komisjoni ettepanek viisaeeskirja eh, uuesti sõnastamist, samuti ka ringreisiviisad, eh, arutelu toimub kiiresti edasi, seda hoolimata sellest, et ehm, oktoobris eh, on, olid suured vaidlused nõukogus selles küsimuses. igatahes nõukogu äh, töötab selle nimel, et me suudaksime lahenduseni jõuda kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks. sooviksime ühtlasi rõhutada seda, et see, mis puudutab viisa eeskirja, siis äh, meie äh, võtame aluseks ainult asjast huvitatud osapoolte muudatusettepanekud. ainult üks äh, lause, härra raportöör. jah, tahtsin lihtsalt tänada kõiki toetuse eest raportööri seisukohtadele ja tänan eriti ka Rahvaparteid valmisoleku eest teha kompromiss mitmetes küsimustes ja eh, tänan ka komisjoni selgituste eest, et mm, on erinevaid põhjusi, mm, mis muudab keerukaks eh, reisimeditsiini kindlustuse küsimuse, aga ma siiski sooviksin eh, variraportööride koht-, kohtumise korraldada humanitaarviisade teemal ja tahaksin täpsustada siiski võimalust laiendada neid seaduslikke äh, võimalusi tulla Euroopa Liitu humanitaarkaalutlustel, et meie lähenemisviis oleks äh, sidus ja järjepidev ja praegu on liikmesriikide vahel väga palju erinevat käitumist. aitäh, hääletus libes toimub kolmekümnendal novembril mõlema raporti osas ja nüüd läheksin kohe järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on äh, Europoli teemal läbirääkimiste ülevaade. Äh, Diastemeera, palun. suur tänu teile, proua esimees. minu esmased sõnad on äh, solidaarsuse väljendamiseks Prantsuse rahvaga ning Prantsuse võimudega seoses äh, Prantsusmaad tabanud tragöödiaga ning äh, mina tunnen, et äh, õigusloome lisaorganisatsiooni töötajana olen selle küsimusega tihedalt seotud. sooviksin rääkida Europolist lühidalt meil on toimunud üheksa kolmepoolset läbirääkimist, kolm Itaalia eesistumise ajal, kool, kolm Läti ja kolm praegu Luksemburgi eesistumise ajal. lisaks on toimunud ka kümme tehnilist kohtumist. järgmised kolmepoolsed läbirääkimised, mis jäävad kas eelviimaseks või viimaseks, toimub äh, kahekümne kuuendal novembril, neljapäeval. viimastel kolmepoolsetel läbirääkimistel, võttes aluseks kompromissid, millega äh, olen ise töötanud, soovime kokku leppida äh, kuues punktis, äh, mis on veel avatud, kuid mille osas on lootust, et suudame kokkuleppele jõuda ma puudutan siin ühtset parlamentaarse kontrolligruppi, samuti eh, tegevdirektori ametisse nimetamist, samuti olemasolevaid eh, koostöölepinguid ja parlamendi esindaja ehm, juhatuses ning eh, interneti sisu küsimusega tegelemine ning samuti ka erinevate osapoolte vaheline koostöö. kompromissidega seoses äh, saadetakse äh, need laiali, et äh, selgitada välja, kas parlamendi enamusele on kompromissid vastuvõetavad. loodetavasti juba täna saadetakse need laiali. ainus küsimus, mis on lahtiseks jäänud, puudutab IRU-d, kuid loodame, kompromissi nõukogu poolt. loodetavasti teevad nad positiivseid edusamme, et äh, võimalikult kiirelt reageeritakse, rõhutan siin sõna kiirelt, äh, võttes aluseks praegust terroriohtu. kodanike turvalisus on demokraatlikus ühiskonnas äärmiselt oluline ja liikmesriikide julgeolekuüksused ning euro institutsioonid, eriti Europol, peavad saama oma käsutusse tõhusad vahendid selleks, et võimalikult kiiresti sekkuda ning maha suruda terrorirünnakud ja võttes arvesse, kui eh, suurt eh, kahju need tekitavad. sellega seoses fraktsiooni, minu fraktsioon ja mina toetame sellist äh, õigusakti, mis, äh, mille menetlemine oleks kiireloomuline ja konsensuslik. me tänan ja hindan kõrgelt äh, tehtud edusamme selle eesmärgi saavutamisel. kuid soovin kogu tagasihoidlikkusega öelda seda, et kui minu jõupingutused ei jõua, ei jõuaks äh, hea eesmärgini, siis olen ma siiski äärmiselt äh, otsustavas meeleolus, sest terror ei jää ootama, nagu nägime eile, kus Saint-Denis äh, tehti kahjutuks terrorirühm, mis kavatses rünnata Charles de Gaulle'i lennujaama ning samuti ka ärilinnaosa Pariisis. mina kui parlamendiliige soovin nagu teiega võidelda selle, eh, selle õuduse vastu. vaadake, eh, vaadake, mida teeb peaprokurör Moulin. Eh, te näete temalt, milline on meie kui parlamendiliikmete tegelik vastutus. suur tänu teile! suur tänu, härra Dias de Mera! ja nüüd, kallid kolleegid nagu me kõik teame, eelmisel reede öösel toimus rida terrorirünnakuid, vähemalt sada kakskümmend üheksa sai surma, kolmsada viiskümmend haavata, äh, Prantsusmaa kuulutas välja leinapäevad äh, ja see lein toimus kogu Euroopas ja pärast äh, kohutavaid rünnakuid kolmeteistkümnendal novembril me tühistasime esmaspäeval libe kohtumise, et äh, võimaldada inimestel leinata ja mõelda oma töö üle järele. me kõik mälestame neid äh, terrorirünnakuid, milles nii palju inimesi sai surma ja haavata ja tunneme kaasa ohvrite peredele ja sõpradele. tahaksin kinnitada Prantsusmaa kolleegidele, et me tunneme sügavaimat kaastunnet ja solidaarsust teiega ja kutsuksin teid üles austama ohvreid eh, leinaseisakuga, palun nüüd toimub arutelu meie komisjoni ja Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikide ülesanne on paika panna vajalikud eh, seadusandlikud instrumendid ja leida ressursid terrorismiga võitlemiseks. Euroopa on ühtne võitluses terrorismi vastu. ja meie Eh, peame eh, justiits- ja siseküsimuste nõukogu toimub homme ja mm, peamised tegijad on täna siin, et anda meile ülevaade eh, terrorirünnakute järgsetest meetmetest. annaksin kõigepealt sõna ja tervitaksin suursaadik Browni, kes esindab äh, nõukogu eesistujat, kes räägib meile lühidalt, mida arutatakse homsel nõukogul ja äh, mis saab toimuma järgnevatel päevadel ja nädalatel. ja siis annaksin lühidalt sõna meie teisele külalisele, kes esindab Euroopa Komisjoni, härra Roeta. ja seejärel härra Wainwright, äh, Europoli äh, peadirektor, äh, toob välja meile võimalused, mis Europolil on reageerimiseks. ja seejärel sõna küsimusteks ja kommentaarideks liikmetele. kõigepealt nõukogu eesistuja Sosalik Brown. Euh, suur tänu teile, proua esimees. lugupeetud daamid ja härrad, saadikud pärast traagilisi sündmusi eh, reede öösel vastu laupäeva ning ka uusi terrorihoiatusi, mis meieni jõudsid eile eh, ja ka üleeile, on äärmiselt vajalik, et toimuks eh, erakorraline justiits- ja siseküsimuste ministrite kohtumine sündmuste teemal ning samuti ka Euroopa Liidu reaktsiooni teemal selles küsimuses. samuti tuleb rääkida ka terroriohust, mis on äärmiselt reaalne ning mis äh, leidis väljenduse viimase nädala traagilistes sündmustes. Prantsuse äh, sündmustega seoses otsustas äh, reedel kokku kutsuda erakorralise sisemi- ja justiitsministrite kohtumise, mis äh, tegeleb siis äh, kohese reageeringu küsimustega. see ei puuduta mitte ainult äh, koheseid meetmeid, muidugi, kuid eelkõige siiski neid meetmeid, mis tuleb kohe kasutusele võtta. me leidsime, et infovahetus ei ole olnud see, mis ta peaks oleks pidanud olema ning on meetmeid, mis oleks pidanud juba kasutusele võetama pärast Charlie Hebdo terrorirünnakuid ning mis ei ole veel, mida ei ole siiski veel tehtud. me peame nüüd kiirendama eelnevate otsuste ellurakendamist ja samuti tõhustama terrorivastast võitlust. E, võib-olla tuleb härra peadirektor selle küsimuse juurde tagasi, eriti just selles osas, mis puudutab infovahetust. ma ei tegele praegu just infovahetuse, vaid pigem teiste küsimustega. ministrid e, võtavad e, vastu omapoolsed kokku, teevad omapoolsed kokkuvõtted ja järeldused, eriti just operatiivküsimustes, mitte äh, üldpoliitika või filosoofilistes küsimustes. meil on vaja veel äh, suuri jõupingutusi teha, eriti puudutab see äh, strateegiat terrori vastu võitlemiseks. ning need järeldused ja kokkuvõtted keskenduvad kaheksale punktile, kõigepealt Euroopa PNR-i süsteem sai see terrorismi finantseerimise vastu võitlemine, tulirelvade kontroll ning äh, info ja luure küsimused, äh, äh, infovahetus piirikontrolli küsimustes, samuti ka migratsiooniteede kontrollimine, samuti radikaliseerimise levitamise karistamine ja samuti siis süsteemi levik eh, ning koostöö kolmandate riikidega. räägin väga eh, kiiresti eh, erinevatest punktidest, PNR küsimust te teate, tunnete seda hästi, teate praegust olukorda, te teate, kui oluline nõukogu meelest on selles küsimuses kiire edasine areng ning see puudutab ka äh, keerulist äh, ja komplitseeritud süsteemi, mis puudutab siis Euroopa siselende ja äh, samuti ka rikkumiste äh, küsimusi ja samuti ka andmesäilitust. me ei ole siin selleks, et sellest pikemalt rääkida, arutelud praegusel hetkel toimuvad ja ministrid muidugi räägivad sellest kõigest täpsemalt. ja meil on vaja piisavalt elemente selleks, et äh, edasi liikuda, teame, et ka komisjon äh, soovib teha kõik selleks, et äh, oma võimaluste piires selle küsimusega võimalikult kiiresti edasi liikuda. mis puudutab tulirelvasid, siis sooviksin tervitada rakendusotsust tulirelvade eh, kasutamise osas. soovisin tervitada ka komisjoni poolset eh, otsustus, eh, otsust järgmise direktiivi vastuvõtmise osas, mis puudutab siis relvakategooriaid ning see puudutab ka Frontexi ja Europoli tegevust, kes peavad oma tegevust tõhustama, et relvakaubandust kontrollida ja praegusel hetkel on eelkõige eesmärgiks äh, tõhustada ja tihendada süstemaatilisi koordineeritud äh, kontrolle välispiiridel. teame, et meil kõigil äh, on seda vaja, samuti tuleks ka välja töötada erinevad uued mehhanismid ja rakendada ellu ka uusi kontrollisüsteeme, läbiotsimissüsteeme, eh, samuti ka eh, sõrmejälgede võtmist, et garanteerida, et eh, süsteem oleks tõhus ja et oleks ka toimiv infovahetussüsteem, et võimalikult kiiresti tuvastada ohud või ähvardused ning äh, need on seoses, nüüd seoses äh, nõukogu üheksanda novembri otsustega äh, soovitakse sisse viia Smart Borders süsteem, nutikate piiride süsteem. see on seotud ka äh, muude praegu aktuaalsete küsimustega, millega teie komisjon tingimata ei tegele, kuid tean, et ka sellest peaks pikemalt rääkima teame ka seda, et Prantsusmaa on esitanud omapoolsed ettepanekud, et eh, neutraliseerida eh, eh, probleeme piirikontrollidel, kuid see on samuti küsimus, mida peab tulevikus arutama ja kindlasti tuleb Mattias selle küsimuse juurde tagasi. samuti on tehtud üleskutse Frontexile et tehtakse edusamme migratsiooni kontrolli küsimustes ja selles raamistikus ei tohi kõrvale jätta turg-, turvalisuse, julgeoleku küsimused ja võitlust terrorismiga. ja mis puudutab nüüd infovahetust, siis ma arvan, et siin on teisi, kes oskavad paremini rääkida sellel teemal ning komisjon Äh, samuti on järelduste ja kokkuvõtete tegemise töös tihedalt osalenud, eriti äh, seoses kohtumistega Koreperis ja teeb seda ka tulevikus ning äh, fina-, terrorismi finantseerimise küsimustes tuleb parandada koostööd, mul on siin, tuleb ka finantsluureüksusi ja äh, luua ning äh, tuleb teha edusamme ka kriminaalõiguses võitluseks äh, vägivaldse terrorismi ja äärmuslusega. peame ellu rakendama oma eelnevad otsused. ehk siis äh, viima sisse Euroopa õigusesse ka sellised aspektid teha, viia sisse kõik need küsimused, mida on arutatud ÜRO-s, Euroopa Nõukogus. ja see eh, puudutab ka personaliküsimusi, finantseerimisküsimusi, et me suudaks eh, reageerida kiiremini terroriohule, terrorismile, eh, mis praegu nii raskelt Euroopat on tabanud. see on siis see, mida me soovime teha homme, tegemist on siis operatiivse lühikese kohtumisega ja järgnevatel järgneval ülemkogul, mis on, toimub vist neljandal-viiendal detsembril, tuleme selle küsimuse juurde tagasi, rääkides sealjuures ka strateegilistest poliitiliste orientiiridega seotud küsimustest äh, Eh, kuid seda meil pole võimalik väga kiiresti ette valmistada uh,. Mr Ruute. ja järgmisena saab sõna härra Ruute. Madam Chairman and uh... proua esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, need kohutavad rünnakud reedel Pariisis šokeerisid meid kõiki ja samas kui vaadata aastat kaks tuhat viisteist, siis on toimunud juba mitu rünnakut, Charlie Hebdo, Taani, Kopenhaagen, Talis rünnak ja nüüd Pariis. Äh, on toimunud ka rida terrorirünnakuid väljaspool Euroopa Liitu ja ma arvan, et äh, seepärast on väga kasulik ja ma olen kindel, et ka justiits- ja siseministrid äh, nõustuvad, et meil on juba olemas Euroopa julgeolekuagenda, mm, mida on ka parlamendis korduvalt arutatud. me oleme viimaste kuude jooksul võib-olla tunduvalt rohkem keskendunud nõndanimetatud pagulasväljakutsele ja rändekriisile, aga samas oleme teinud koostööd ka mm, terve rea Euroopa julgeolekuagenda elementide osas. mul on kõnepunkt, mis ütleb, et me oleme teatud asjades äh, jõudsalt edasi liikunud, aga reaalsuses, kui vaadata äh, toimunud mõjusid, siis äh, peaksime olema tunduvalt tagasihoidlikumad selles suhtes, mida me oleme saavutanud. me oleme Europoliga teinud koostööd interneti küsimustes, internetiteavitusüksus on üks element, mille me oleme loonud, samuti äh, radikaliseerumisvastase võrgustiku oleme loonud ja äh, tegeleme internetifoorumi arendamisega äh, preventiivse poole pealt ja Teie olete hiljuti kokku leppinud ka õiguslikus aluses Tsepoli koha pealt, mis võimaldab äh, meil paremini politseinikke koolitada kogu Euroopa Liidus ja me oleme esitanud ka Schengeni käsiraamatu uuendatud versiooni ja koos Europoli ja teiste ametitega oleme suutnud ka tuvastada ja välja töötada ühised riskiindikaatorid äh, piiridega seoses. aga loomulikult kõik see, mis on tehtud, sellest ei piisa. see on selge reede õhtust alates äh, ja laupäeva hommikul äh, komisjon on aktiveerinud oma kriisiüksuse. Äh, suursaadik Brown juba mainis, et toimus kohtumine Pariisis Luksemburgi asutuste volinik Abramopolose ja Prantsusmaa siseministri vahel. ka see töö olukorra arutamiseks ja nüüd Äh, toimub järgmine kohtumine homme. komisjon on vahepeal kiirendanud oma tööd, eile öö, äh, otsustasime tulirelvade öö, äh, küsimuses kolleegiumi poolt terve paketi tulirelvade eeskirjade karmistamiseks, see hõlmab kahte osa, esimene mis puudutab tulirelvade direktiivi läbivaatamist relvade omandamiseks, käitlemiseks eh, ja nii edasi. Eh, ka parlament kindlasti peab arutama seda. ja teiseks komisjoni määrus eh, relvade kahjutuks tegemise, kasutuskõlbmatuks tegemise ühiste standardite kohta Äh, eile hommikul toimus äh, liikmesriikide esindajate komitee kohtumine äh, ka ja seeläbi oli võimalik kolleegiumi poolt see eile heaks kiita. õigusloome ettepanekute poole pealt oli mul väga hea meel Euroopa Liidu broneeringu info triloogi tulemuste üle. oleme siin teinud ka head koostööd Luksemburgi eesistujaga ja vaatame, kas meil õnnestub see enne aasta lõppu heaks kiita ja nagu Euroopa Parlament oma resolutsioonis üheteistkümnendal veebruaril kaks tuhat viisteist ütles ja loodan väga, et äh, võetakse vastu ka Europoli operatiivmäärus äh, enne selle aasta lõppu. ma mainin vaid mööda minnes äh, andmekaitsereformi, sest see ei ole minu pädevusala. ja seda selle töö raames, mida me teeme seoses Euroopa Nõukogu terrorismivastase konventsiooniga. samuti kiirendame tööd, et esitada direktiivi eelnõu terrorismi kohta, mis ja samas peame muidugi eh, vaatama, kuidas see haakub eh, terrorismikuritegude raamotsusega, mis meil praegu olemas on. ja ma olen eh, täiesti kindel, et härra Wainwright räägib sellest, aga tarvis on eraldada ka raha nendeks asjadeks, millest me räägime. ja näiteks uus Euroopa terrorismivastane keskus ja mitte ainult raha, vaid ka muid ressursse, mida on tarvis selleks, et tagada, et Euroopa terrorismivastane keskus ja teabevahetus, mis praegu on esialgne, ja nagu analüüs näitab, mõnedel puhkudel ei ole see olnud ehk piisavalt adekvaatne. ja need on ka teemad, millega peame ühiselt tegelema samuti äh, piiride koha pealt äh, on palju tööd teha, komisjon kavatseb teha ettepaneku, nagu nõukogu äh, nagu eesistuja juba ütles, Euroopa piirivalve kohta ja see tuleb veel enne selle aasta lõppu. samuti peame vaatama Pariisi rünnak uuringutest saadud kogemusi, et kas äh, kõik need aspektid on siin paigas ja õiged ja vaadata ka Schengeni ja mm, piirikoodeksit ja praegu kavatseme hiljemalt märtsis kaks tuhat kuusteist esitada uue ettepaneku ka äh, sisenemis- ja väljumissüsteemi kohta nutikate piiridega, ka seoses me peame vaatama siin täpsemalt ajakava, aga hiljemalt märtsis järgmine aasta loodame esitada selle ettepaneku. võib rääkida veel paljust muustki, aga need on olnud need ähm, põhiküsimused, võib-olla siis veel ka terroristide varade küsimus ministrinõukogus eh, komisjoniga toimub samuti homme selleteemaline arutelu ja ma olen alati valmis tulema teie ette ja rääkima kõikidest nendest ettepanekutest üksikasjalikumalt, aitäh. suur tänu, härra Rõõta. härra Wainwright, Europoli direktor, palun. Thank you, madam chair, honorable members, thank you for inviting me. Eh, suur tänu, suur tänu, austatud eh, liikmed, suur aitäh, et kutsusite mind täna siia teeme selgeks, et saame ikka kõik aru sellest, mis Pariisis eelmisel nädal lõpul toimus. tegemist on terrorismi ohu väga tõsise eskaleerumisega, see on esimene näide, mida me näeme Euroopas selle kohta. Mumbai stiilis Äh, rünnak, äh, suitsiidpommirünnakud pluss äh, erinevates kohtades tulistamine, suvaliste ohvrite valimine, asi, mida me nägime tegelikult Mumbais kahe tuhande kaheksandal aastal ja nüüd on see saabunud ka Euroopasse. selle on ellu viinud erinevatest riikidest pärit koordineeritud ründajate grupid ja see on tegelikult nii-öelda üksildase hundi äh, erinevatest rünnakutest, mida me oleme näinud eelnevatel aastatel, hoopis teistmoodi, konkreetsem eh, brutaalne eh, rünnak eh, Euroopale. ISIS on selle taga, toob brutaalse vägivalla Euroopasse, eriti kui me arvestame Egiptuses Vene tsiviillennuki mm, allakukkumist ja teisi sündmusi, mis on toimunud väljaspool Süüria regiooni. me teame, et ressursse ja inimjõudu on võimalik rakendada ning äh, praegu on nähtud ka, kuidas see organisatsioon äh, kasutab ära sotsiaalmeediat ja propageerib ennast internetis, nii et tegemist on väga äh, sihikindla rahvusvahelise organisatsiooniga, millel on väga head oskused ja väga palju vahendeid ning nad tegutsevad Euroopa tänavatel Äh, ilmselt ei ole üldse liialdus, kui ma ütlen, et äh, tulevased rünnakud on väga äh, tõenäolised ja seetõttu on kümne aasta jooksul tegemist väga tõsise ohuga Euroopale reede õhtust äh, mobiliseeriti kahekümne neljaks tunniks äh, igaks päevas äh, kohe meie erirühmad. me anname edasi väga palju erinevaid andmeid, mida me oleme saanud politseijõududelt Prantsusmaalt, kontrollime neid andmeid ka meie andmebaasides. samuti paneme kokku uue internetiüksuse, et aidata Prantsuse ametivõimudel tuvastada erinevaid kahtlusaluseid ning ka tunnistajaid koondame, et politsei saab nende käest lisa küsida, kui vaja. me oleme ka erinevaid finantsluure äh, võimalusi kasutanud DFDPA äh, programmi läbi, mis on juba andnud äh, rahavoogude suunamisest informatsiooni Prantsuse ametivõimudele. samuti on meil ka tulirelvade keskpunkt, mis äh, siis koondab äh, tulirelvade kaubandust äh, kogu Euroopas, aga nagu me nägime Charlie Hebdo puhul, siis on kriminaalse allilma ja terroristlike rühmituste vahel väga tugev side. meil on rohkem kui kak-, kakskümmend tuhat kahtlusalust, kes selles tulirelvade keskpunkti, punktis on kaasatud. üle kuuesaja inimesi on aktiivse uurimise all, ma ei ütle, et nad on kõik otseselt seotud terrorismiga, aga ma lihtsalt annan teile ülevaate sellest, millises suurusjärgus liikmesriigid praegu peavad tegutsema hoopis intensiivsemas vormis läbi Europoli struktuuride, et illegaalsete tulirelvade küsimusega tegeleda Äh, ka politsei koostöö Euroopas äh, on tugevam, mitte ainult, et politsei äh, koostööd Prantsusmaal koondada, vaid et anda nendele rünnakutele väga selge Euroopa-ülese dimensiooni ning neid uurida. mis puudutab koordinatsioonikeskusi, politseikeskus on nii Brüsselis kui ka Pariisis ja seal on ka Interpoli töötajad. me oleme ka Europoli süsteemile leidnud mitmeid ähm, äh, infoallikaid, mida me nüüd jagame ka Prantsuse äh, ametivõimudega. me oleme näinud meedias raporteid äh, varastatud Süüria pass, passijuhtumid ning et siin püütakse paralleele viia sisse ka pagulasvoogude liikumisega või siis äh, kasutavad ära seda inimkaubitsejat. me ei tea, kas see ühenduslüli praegu on äh, olemas, aga äh, Europol püüab seda informatsiooni praegu välja raalida Äh, loomulikult ohu äh, tõsisem esku, eskaleerumine, nii nagu kaks eelkõnelejat ütlesid, on äh, nõudnud ka poliitilisel tasandil tugevdada politsei koostööd kogu Euroopas, mis on ka meie siseasjade nõukogu teema homme ja täna siin Europol on mänginud tugevat rolli alati sellises valdkonnas ja me püüame praegu ka tuvastada valdkondi, kus Europoli koostöö saab olema parem, selleks et terrorismivastases võitluses rohkem ära teha kogu Euroopas. me oleme oma võimekusi juba praegu tõstmas ja tugevdamas, nii nagu eelkõnelejad ütlesid, Europol esimesel jaanuaril kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Äh, loob äh, terrorismivastase keskuse, millele on ette nähtud era, eraldi ressursid ning see peab meie pädevusi suurendama äh, terrorismi rahastamise, interneti teel levitamise ja erinevate välisvõitlejate rahastamise küsimust. Siena süsteemi uuendatakse selleks, et osa sellest luua, mis on eraldi ette nähtud terrorismivastase võitluse ja informatsiooni jagamiseks. erinevaid meetmeid kasutatakse äh, veelgi ja ilmselt lepitakse selles osas kokku ka homsel nõukogu koosolekul. nii nagu äh, saadik Brown ütles, on meil vaja äh, maksimaalset tegevusvõimekust Euroopa tasandil selleks, et terrorismi ohuga võidelda, see on mitmepalgeline ja kompleksne, äh, väga palju on kahtlusaluseid väga erinevates riikides ning äh, see äh, töötab terrorismi ja tõsiste kuritegude piirialal väga paljuski, seetõttu on luureandmete jagamine Euroopa Liidu üleselt väga kriitilise tähtsusega. just see on väga oluline, kas me õigeaegselt suudame tuvastada terrorist, meie akti, mida planeeritakse ja selle ära hoida. see tähendab äh, muidugi lennu broneeringu info jagamist, äh, Schengeni informatsioonisüsteemide kasutamine ning äh, Europoli ja teiste andmebaaside ühtne koondamine võtmeküsimusega on siin koostalitusvõimekus ja me oleme väga unikaalses positsioonis praegu, sellepärast et meil on väga palju erinevaid andmebaase Äh, kui me suudame jagada informatsiooni õigeaegselt, äh, siis me saame äh, ka tagada julgeolekut suuremas ulatuses. kompleksne ülesanne on koostalitleva raamistiku loomine, mis oleks tõhus ja proportsionaalne ning see on tähtis, et luua üldine süsteem, mis optimaalselt toimib meie peamine äh, ülesanne terrorismi osases võitluses on viimaste aastate jooksul olnud see, et me püüame liikmesriikide ametivõime äh, veenda äh, läbi Europoli jagama oma informatsiooni, sest see oleks keskne Euroopa andmebaas. muidugi mitte igasuguseid üksikasju sellesama väga tähtsa uurimise vallast, mida praegu Prantsusmaa võimud ellu viivad, aga ka üldisemaid andmeid me oleme näinud, et koostöö suureneb viimastel aastatel, aga nii nagu härra Ruute ütles, ei ole see veel optimaalne. meie eh, rändajate või reisijate keskpunkti eesmärgiks on tuvastada eh, välisvõitlejate liikumist Iraaki ja Süüriasse ning Euroopas. seal on kümme tuhat kahtlusalust praegu kaasatud eh, ning infot on sisestanud meie rahvusvahelised partnerid ja Äh, liikmesriigid ning viimase kaheteist kuu jooksul on nende arv äh, topelt suur, mis on väga paljulubav. Äh, kaks tuhat pluss inimest on nende hulgas kindlasti välisvõitlejad, aga ülejäänud kas välisvõitlejate liikumise toetajad või, või muul moel kaasatud. üldine hinnang Euroopas on see, et viis tuhat äh, Euroopa Liidu kodanikku on äh, rännanud äh, Iraaki ja Süüriasse. enamik või lõviosa siis meie andmetest tuleb viielt liikmesriigilt, nii et meie süsteemi liikmesriikide üleselt ei kasutata piisavalt. nüüd on meil aga uus hoog sees, rohkem poliitilist motivatsiooni ühendada meie vastavad teenused ja see on ilmselt aluseks äh, ka uueks operatsiooniliseks tegevuseks äh, terroristide vastu võitlejad liituvad üheks platvormiks äh, ning me kutsume üles Euroopa Liidu liikmesriike töötajaid suunama Europoli. me kasutame tõhusalt ära ka Schengeni infosüsteemi äh, seistes selle eest, et liikmesriigid panustavad sinna ja kasutavad seda maksimaalsel moel. samuti kontrollime Schengeni infosüsteemi ja Europoli andmebaase pidevalt, võrdleme neid. Europol mängib olulist rolli ka äh, rakkerühma loomises Kreekas ja Itaalias ning uurime endiselt, kuidas meie pädevusi äh, oleks võimalik kasutada selleks, et julgeoleku ja taustakontrolli paremini teha ja lõpetuseks tahaksin tänada härra Dias de Merat ja ka äh, libe komisjoni konstruktiivse kaastatuse eest äh, meie dialoogi ning olen kuulanud ära teie äh, sõnad selleks, et, et tegevust on vaja tõhustada, et jõuda selle protsessi lõppu meie tegevus peab olema seoses äh, nende vajadustega, mis praegu on tuvastatud, et aidata liikmesriikidel kaitsta terrorismi ohu eest äh, ennast äh, niivõrd hästi kui võimalik, teha tigedamat koostööd ning et meil oleks ka internetituvastusüksuse jaoks olemas õiguslik alus. suur tänu! suur tänu teile, härra Wainwright, aitäh selle informatsiooni eest, head kolleegid, ütleb esinaine. alustame nüüd aruteluga neliteist inimest on palunud sõna. ja panen siis nimekirja kõik need, kes on sõna soovinud. ja lisan kaks nime siia juurde. ja siis panen nimekirja kinni, sellepärast et äh, muidu täna hommikul me ühele poole ei jõua koordinaatorid proua Holmeier, äh, proua Sargentini, proua Sargentini ja proua Maier ja siis kolleegid Coelho, Lopez Aguilar, Revo Dalom, proua Guillaume. jah, Mrs Lauristin, Mrs Wimberg, Mr Albrecht, Mr Mello, Mr Weidenholzer, Mr Jurek and uh, that's all Now.... Äh, nüüd panen kõnelejate nimekirja kinni ja palun kõikidelt teilt, et olge head, kaks minutit aega on teil rääkimiseks, muidu ei jõua me äh, ära kuulata vastuseid teie küsimustele kõigepealt koordinaatorid ja härra ja proua Holmajärv. proua esinaine, tahaksin ähm, äh, paluda juba kohe äh, seda, et äh, ma ei saa kõneajast ilmselt täpselt kinni pidada, sellepärast et on väga palju asju, mida ma tahan öelda. esiteks minu sügav kaastunne veel kord ohvrite lähedastele, ma arvan, et väga oluline on ka seda siin kontekstis teha ja ma tahaksin oma tänu ja suurt austust avaldada ka julgeolekujõududele Prantsusmaal, kes on väga ohtlikku tööd teinud viimaste päevade jooksul ja äh, seetõttu teeksin ka ettepaneku, et meie komisjonina äh, saaksime saata siseministrile kirja, kus me välistame, äh, väljendame ka oma tänu ja hinnangut ja austust selle töö vastu. et näidata, et me ikkagi ühenduse meetodil töötame, minu arust on see väga oluline signaal siis edasi eh, tahaksin nõukogul paluda, et eh, erakorraline istung eh, toimub reedel. hea oleks, kui komisjon koostöös teiega kas esmaspäeval kohe pärast teie koosolekut või kui see ei toimi, siis nädal pärast seda annaks meile ülevaate, millised järelmid on, nii et meie komisjonina saaksime ka niivõrd kiiresti kui võimalik kontsentreeritud koostööd teha ning rääkida nendest meetoditest, mida me kasutada saame erinevaid meetmeid on, mida me oleme juba pikalt arutanud, seetõttu ei ole tegemist mingisuguse kiireloomulise asjaga, muidugi e-piirid ei ole mingisugune uus äh, algatus, seda on juba räägitud pikalt, äh, võib-olla saaksime me siin eesmärgipäraselt nendest asjadest omavahel rääkida, sama puudutab ka lennubroneeringu infot, äh, me juba aastaid tegelikult räägime sellest, see ei ole mingisugune kiireloomuline tegutsemine siin meie poolt, midagi väga uut selles ei ole, aga me tahaksime teada, millised millised on nõukogu arvamused ja mõtted selle kohta, et mis on omavahelises koostöös planeeritud? kui ma kuulen äh, härra Wainwrighti sõnu, siis minu arust on oluline ka see, kuidas me toetame Europoli töötajate mm, rolli ja nende võib-olla võimalikku juurdevärbamist terrorismivastases võitlusega tegelemiseks ning äh, teeksin siin äh, Rahvapartei nimel ametlikult ettepaneku, et me peaksime kord aastas tegema algatusraporti, julgeolekuraporti äh, olukorrast Euroopa Liidus, nii et me saaksime ka regulaarselt korraldada kuulamisi sellel teemal. meie ise siin komisjonina saame ülevaadet siin nüüd viieteistkümne minuti jooksul, mis liikmesriikides tegelikult toimub, seda on liiga vähe. Karjas Coelho ja ka härra de Meera ja teised juba eh, oled, on teinud ettepaneku, et eh, luureagentuurid eh, ja ametid Euroopa Liidust, Europolist ning vastavad pädevad isikud liikmesriikidest, võib-olla ka Prantsusmaalt, nüüd Saksamaa on olnud sellest puudutatud, ka Ühendkuningriigis on eraldi aktsioonid äh, me peaksime hea meelega saama rohkem teada komisjonina selles, mis on konkreetne olukord. meie oleme praegu äh, äh, olukorra epitsentrist väga kaugel, meil ei ole piisavalt informatsiooni ja ma arvan, et vajalik on selleks palun näha ette kuulamisaega või koosoleku aega, et me saaksime alu, arutelu pidada, mitte ainult ühte tundi me ei vaja, vaid äh, me peame tõesti erinevad valdkonnad konkreetsemalt äh, koondama, konkreetset infot saama, kus kohas on julgeoleku äh, augud praegu, milline on praegune ohuolukord, millised on teie infoallikad äh,, meil on vaja rohkem teadmisi saada ja siis saaksime me ka komisjonina konkreetsemalt otsustada nende asjade üle, mis meie õigusalaste ettepanekute sisuks on. siis tahaksin veel ühte asja mainida, mis minu jaoks on eriti mõtlemapanev ja meile puu-, meil puudub ka info selles osas, et kui palju kasutavad äh, terroristid igasuguseid peidetud süsteeme selleks, et kaitsta ennast politseijõudude ja teiste eest. Äh, ja siin tahaksin veel öelda, et nii reisi- ja broneeringusüsteemi äh, direktiiv kui Euroopa Liidu direktiiv ja muud õigusaktid tuleb kokku viia, rääkida sellest äh, nii määruste kui direktiivide raames äh, hoopis kiiremini. me peaksime tegelikult väga kiiresti hakkama neid asju arutel, arutlema, seda teha struktuurselt, nii et kiiresti need otsused ära teha. seetõttu tundub mulle, et märts tähtajana on tõesti üsna pikk aeg, nii et komisjon, palun niivõrd kiiresti ja tõhusalt töötada kui võimalik. suur tänu, ütleb esinaine, meile anti teada, et, et äh, härrad Brown ja Ruute peavad minema Koreperi koosolekule ja me saame nüüd võtta koordinaatorite küsimused ja pärast seda küsimuste ringi palume neil, et nad vastaksid ja siis edasi võtame teiste kolleegide küsimused, kui sobib proua Ernst nüüd, palun. meie fraktsiooni nimel räägib proua Veržia ja mina palusin teiste kõnelejate hulka ennast lisada lasta. niimoodi otsustasime. proua Veržia seega. suur tänu teile, proua esimees sooviksin kõigepealt tänada kõiki kohalviibijaid üles näidatud solidaarsuse eest Prantsusmaa suhtes. kõik on praegu veel väga emotsioonide kantud, kuid sooviksin siiski mõelda esmaselt äh, ohvritele, nende perekondadele ja sooviksin tänada kõiki neid, kes äh, neid abistasid äh, reede vastu laupäeva, aga hiljem politsei, kiirabiarstid, tervishoiutöötajad, kes tegid suurepärast tööd, mis aitas päästa elusid ja päästab endiselt elusid on täiesti arusaadav, et valitsus reageerib, võttes arvesse, millise õudusega ähm, oli äh, tegemist reede õhtul. tabati äh, no paljusid noori, äh, mitte ainult prantslasi, ka teiste rahvuste esindajaid, teiste Euroopa riikide esindajad. tabati Pariisi, kuid samas rünnati mitte ju enam-vähem samal ajal Liibanoni ning samuti pandi pomm Venemaa lennukisse, mis väljus Egiptusest. ning need äh, atentaadid, äh, on olnud varem juba selliseid atentaate, mis äh, on lihtsalt pimesi ohvreid valinud. näiteks Pariisi ohvrid kaheksakümnendatel aastatel, üheksakümnendatel aastatel Madridis, Londonis, kus toimusid rünnakud nii-öelda pimesi väga paljud kardavad, see on normaalne. see on normaalne, sest kõigil on õigus turvalisusele, turvatundele, julgeolekule. me teame ka seda, et äh, nullriskimäära pole olemas, jah, terrorismi vastu peab võitlema, jah, elanikkonda peab rahustama, elanikkonda peab kaitsma. kuid äh, mind äh, jahmatas äh, õhkkonda Prantsusmaal, Pariisis, äh, äh, võrreldes sellega, mis ähm, toimus pärast Charlie Hebdo rünnakuid. Äh, erinevus möödunud reedega oli tohutu suur, väga paljud ütlevad, me soovime normaalselt edasi elada, sest kui me näitame üles hirmu, paanikat, siis me mängime Daeshile otse kätte ning just seda nägime ka Molenbeegis eile õhtul see on äärmiselt äh, tervis, äh, see on äärmiselt äh, mõistlik reaktsioon ühes õigusriigis. me ei tohi unustada oma põhimõtteid, põhiväärtusi, mis on siin eriti olulised ühes komisjonis, eriti puudutab see proportsionaalsust ja esmast vajadust. ei tohi rünnata meie põhiväärtusi. ma tahaks veel mõningaid märkusi teha, ei tohi kiireloomulisi meetmeid pikaajaliste meetmetega segamini ajada ja samuti ei tohi unustada seda, et enamus neist kurjategijatest on prantslased ning nagu ka jaanuaris on eelkõige esile tõstetud koordineerimisküsimust nii riiklikul kui liikmesriikide tasandil. ärgem unustagem, et eh, eh, seitse terroristi eh, ületasid Prantsuse-Belgia piiri neid on arreteeritud eh, ilma, et sellest oleks midagi tulnud. Eh, tahaksin rõhutada ka PNR-i ja nutikate piiride küsimust, mis meile esitati, mida meile esitati lihtsalt vahendina, kui, et selleks, selleks, et turistide liikumist lihtsustada. ja nüüd räägitakse sellest kui vahendist terrorivastases võitluses kõik need vahendid võtavad tohututes kogustes eh, rahalisi vahendeid, eelkõige on meil vaja just inimressursse ja seda äh, oli näha ka Pariisis. olen veel kord mures äh, selle pärast, kuidas äh, teha, pannakse võrgutusmärk terroristide ja immigrantide vahel, ärgem unustagem siiski seda, et Daeshi põhilised ohvrid on Süüria pagulased. ning sooviksin lõpetuseks veel ühe tsitaadi esitada, see on Benjamin Franklinilt ta ütleb, nii rahvas, kes on valmis eh, ohverdama vabadust eh, julgeoleku nimel, ei ole kumbagi eh, väärt ja kaotab lõpuks mõlemad. ma arvan, et see lause peab meil olema pidevalt kõrvus, sest vastasel korral me mängime ennast täiesti Daeshi kätte. suur tänu, proua Lauristin soovis rääkida sotsialistide nimel ja ma sooviksin öelda, et ma koordinaatorite rääkida, aga te võtate oma kolleegide kõneaega ära. proua Lauristin. Very much and uh... suur tänu. tahan öelda sotsiaaldemokraatide nimel, et reedene olukord on tegelikult meie töö konteksti väga oluliselt muutnud muudab mõlemas suunas. ühest küljest me saame aru, et selles olukorras äh, tuleb kontsentreerida nende institutsioonide töö, kes tegelevad äh, julgeoleku tagamise ja luureandmetega, see on äh, kiireloomuline ja ülioluline. samal ajal peame me aru saama, et tegemist ei ole terroristliku tegevusega suvaliselt, vaid tegemist on eh, ennast määratlenud riigiga, eh, ISISega, kes eh, muutub väga oluliseks vaenlaseks, mitte ainult Prantsusmaale. Prantsusmaa on esimene sümboolne koht äh, Äh, sellepärast et see on mõnes mõttes Euroopa väärtuste kehastus, aga me peame aru saama, et tegemist on rünnakuga Euroopa Liidu ja Euroopa väärtuste vastu. ja see on äh, mündi teine pool, need väärtused, äh, meie komisjonis me peame neid väärtusi kaitsma eelkõige. võrdsus, inimõigused, vabadused ja nii edasi. ma olen nõus proua Veržiaga selle väga konkreetse reaktsiooni äh, osas äh, Prantsusmaa inimestelt, kes saavad täpselt aru, mis on kaalul praegu meie äh, elustiil, meie väärtused, meie vabadused. see on see julgeolek, mis inimõiguste kaitsmine kõigile annab. ja siin me peame aru saama, et võtmetasakaal julgeoleku ja nende väärtuste vahel on meie peamine ülesanne just säilitada Daeshi vastases võitluses. ja väga selgelt tuleb praegu välja, et kitsaskoht on siin koostöö liikmesriikide vahel. jah, Prantsusmaa kutsus üles solidaarsusele ja me oleme äh, valmis seda solidaarsust pakkuma, aga millised on need konkre-, konkreetsed äh, võimalused ja vahendid, kui me kuulsime Europolis praegu, et ainult viis äh, liikmesriiki on tõsiselt võtnud info jagamise vastutust ja kohustust, nii et info jagamine ja konsolideeritud tegevused liikmesriikide vahel horisontaalselt, see on kõige olulisem asi, mida tulebki parendada. ja selles kontekstis tahaksin ma raportöörina äh, Äh, äh, direktiivi raportöörina öelda siin, et see on üks võimalus äh, leppida kokku selgemates ühtsetes reeglites, mida praegu ei ole. me peame jagama Euroopa Liidu üleselt informatsiooni, pühenduma, tegema rohkem koostööd liikmesriikide ja Europoli vahel ja nii edasi. me peame arutama seda uut olukorda, kontekst on uus, aga probleemid on samad ja väärtused on samad. suur tänu! Thank you, Mrs Sar-. suur tänu, proua Sargentini, järgnevalt palun. Thank you, chair. suur tänu. üks kõnelejatest ütles äh, siin, et äh, ettepanekut, äh, mis on tehtud pärast Charlie Hebdo rünnakut, neid ei ole endiselt rakendatud mõningate ettepanekute hulgast, äh, mida mina ka toetan, äh, need on, mõned on väga kurvad, mõned mitte, mul on siin eriarvamus, aga üks asi on veel, äh, mida me pärast Charlie Hebdo'd ei teinud, nimelt Euroopa radikaliseerumise võrgustik on meil olemas, mis jaanuaris pidi saama uued toetusrahad. pärast suvepuhkust alles otsustas komisjon, millised organisatsioonid saavad selle võrgustiku tööd äh, toetada. Äh, raha ei olnud mitme kuu jooksul ja mida see võrgustik teeb? Äh, see maksab noorsootöötajatele, õpetajatele, inimestele, kes töötavad vanglates, politseinikele koha peal, selleks, et nad uuriksid, kas keegi radikaliseerub ja püüab vastunarratiiviga välja tulla, et nende inimestega koostööd tehtakse ja töötatakse deradikaliseerumise Äh, suunas. see on Euroopas täna oluline, sellepärast et pärast Pariisi rünnakuid nägime väga selgelt, et terroristid on inimesed, kelle taskus on Euroopa pass, äh, inimesed, kes äh, kasvasid üles Euroopas, said hariduse Euroopas, radikaliseerusid Euroopas ja nüüd on vaja neid deradikaliseerida siinsamas. ja kui meie ei ole valmis ja võimelised Euroopa üleselt deradikaliseerumise nimel tööd tegema, siis on meie väljakutsed veel palju-palju suuremad ma olen nõus Europoli direktoriga, et infovahetus eh, julgeolekuorganisatsioonide ja politseijõudude vahel on väga oluline. eelmisel aastal rünnati siinsamas eh, juudi muuseumit ja me saime aru, et Prantsuse ja Saksa julgeolekuagentuurid teadsid seda inimest, aga keegi ei öelnud Polgi, Belgia ametivõimudele. nüüd saime teada, et Belgia ametivõimud tegelikult teadsid rohkem nende inimeste kohta, eh, kes Pariisis ründasid, aga nad ei öelnud prantslastele seda. me räägime siin eh, broneeringuinfost, me räägime suurtest andmekogudest, aga me peaksime tegelikult oma julgeolekuametitest rääkima, kes äh, armastavad infot hankida, aga ei jaga seda. nii et äh, me ei jõua niimoodi mitte kusagile, seega keskendugem deradikaliseerumisele, politseijõududele, tõsistele uurimistegevustele ja mitte ainult andmete kogumisele, mis ei äh, vii mingisuguse selge infoni, aitäh! suur tänu, proua Sargentini, ütleb esinaine Speaking... ja järgmisena saab sõna proua Pragasautova. suur tänu teile, proua esimees. meie, hispaanlased, mälestame, mäletame paremini kui keegi teine Bombay, Bombay äh, rünnakuid, sest seal hukkus üks oluline Hispaania naispoliitik ning äh, sellega seoses see võrdlushetk äh, ja ka terrori intensiivistumine on meie jaoks eriti nähtavad. sellised sündmused tähendavad loomulikult seda, et oleme eh, valmis kasutusele võtma kõiki olemasolevaid vahendeid, et terrori vastu võidelda, kuid samas ei tohi unustada seda, et Europolil on vaja kõiki erinevaid vahendeid ja ka, et liikmesriikidel peab olema poliitilist tahet palju tõhusamalt kui seni ning äh, keskpikas perspektiivis eh, on ennetustöö äh, äärmiselt tähtis, sest politsei töö ei suuda lihtsalt pidurdada äh, fanatismi lehvikut, politsei töö on äärmiselt oluline, meil on vaja äh, kõiki vahendeid, mis meil vähegi käepärast on, aga ilma ennetustööta ei suuda me seda probleemi lahendada. nii et mõlemad küsimused on olulised Eh, on vaja rohkem vahendeid, on vaja ka rohkem poliitilist tahet, Europolil on vaja meie eh, eh, toetust, RAN vajab meie toetust ja liberaalide poolt selle toetuse te ka saate. soovin selle selgelt öelda, sest tegemist on sellise ähvard-, ohuga, mis eksisteeris juba eelnevalt, kuid mis nüüd on jõudnud Euroopasse, aitäh teile! suur tänu, järgmisena saab sõna proua Ferrara suur tänu, eh, proua esimees. kõigepealt sooviksin oma fraktsiooni nimel väljendada oma eh, kaastunnet eh, Pariisi rünnaku ohvritele. edasi sooviksin öelda, et nõukogu eesistuja rääkis homme toimuvast kohtumisest ja minul oleks järgmine küsimus. mida arvate te tulirelvade müügile embargo kehtestamisest? Te, tuleks teha selle sisuline ettepanek liikmesriikidele, valmistada ette ka direktiiv, eh, mis piiraks tulirelvade omamisõigust. Eh, miks üldse selline, mitte nende müük lõpetada? sest eh, tulirelvad eh, on eh, selliste sõdade esmaseks allikaks, miks see probleem mitte siis välja juurida? sest üritatakse ikka kuidagi üritatakse kuidagi pinnapealselt probleemi lahendada, ilma et sealjuures probleemi põhjusteni jõutakse. peab vaatama ja mõtlema, mida liikmesriigid sellest arvavad. ja nüüd läheksin infovahetuse juurde. Eh, nagu täna öeldud on, infovahetus on olnud puudulik või vähemalt ebatõhus. on välja selgitatud ühtseid ohuelemente, samas aga ei tea keegi midagi sellest, kuidas neid probleeme on edasi lahendatud ja mina tahaksin teada, miks infovahetus ei olnud tõhus, miks ei toiminud kas sellepärast, et liikmesriikide vahel on tõeline, eh, puudub soov tõeliseks koostööks või eh, on tegemist lihtsalt eh, umbusuga erinevate osapoolte vahel selleks, et noh, tegelikku informatsiooni vahetada või on tegelikult tegemist lihtsalt süsteemse probleemiga? kas ähm, ei ole mingisugust võimalust äh, kasutada ära äh, kogutud informatsiooni, mida peaks äh, ähm, jagama, mis puudutab nüüd kontrolle piiridel ja samuti ka sidemeid inimkaubandusega ja samuti salakaubavedajatega tuleme tagasi selle juurde, mida korduvalt oleme taotlenud. miks ei ole eh, võimalik legaalselt Euroopasse pääseda, kui oleks vähegi võimalik ehm, eh, legaalselt Euroopasse pääseda, siis eh, salakaubavedajad, inimkaubitsejad kaotaks oma osa oma ärist ja seda probleemi oleks võimalik ehm, lahendada. samuti ka kaoks ära võimalik side inimkaubitsejate ehm, ja terroristide vahel. nii et ma tahaksingi küsida komisjoni esindaja käest, mida arvate te sellest ehm, mõttest, sest ehm, me teame, et on sellega seoses ka eh, härra Timmermansi poolt tehtud ettepanekud, eh, kus ta rääkis sellest, et eh, tuleks suurendada võimalusi legaalselt Euroopasse jõuda kas äh, komisjonil on mingisugune õigusloomeline ettepaneku selles äh, valdkonnas, see puudutab Dublini režiimi muutmist, äh, aga praegusel hetkel on igatahes asi selline, et legaalselt Euroopasse pääseda on praktiliselt võimatu. Ja, dank u voorzitter. Ik wil beginnen met betuigen van mijn medeleven aan de Franse bevolking, familieleden en... Tänu. Ma sooviksin väljendada kaastunnet ohvritele ja nende perekondadele. samuti sooviksin ma väljendada oma raevu, sest jälle räägime siin süütutest ohvritest, inimestest, kes läksid äh, meelt lahutama reede õhtul ja kes äh, islamiterroristide poolt äh, mõrvati kõik räägivad siin kaastundest ja toetusest, aga siis öeldakse, et eh, islamiriigil pole islamiga mingit seost, et eh, need on meie endi noored, et eh, selle kõige põhjuseks on tööpuudus E, ning et see kõik ei ole kuidagi seotud e, pagulaste peale. Euroopa Liit mõtleb ohvrite peale, aga samas meie, e, meie piirid on pärani lahti ning potentsiaalsed terroristid muudkui liiguvad Euroopa poole, nad liiguvad vabalt Schengeni piirides. ning minul ongi nüüd see küsimus, et mida te siis teete, kui palju ohvreid peab juurde tulema tegemist on Euroopa riikide julgeolekuga ning äh, me räägime siin meetmetest, mida kasutusele võtta, mina pakun samuti meetmeid välja, liikmesriigid peaksid äh, dekreedi abil ennast äh, islamistidest vabastama ja sulgema oma piirid. nüüd annan sõna meie külalistele, palun Eh, härra Wainwrighti ma paluks, et te ootaks lõpuni ja annaks vastused viimasena. Eh, uh, suur aitäh. ma võtaksin siis läbi küsimused. proua Hoolmeierile ütlen, et me oleme alati valmis andma teile öö, eh, ülevaadet kohtumistest ja kui minister ei saa tulla, siis tulen ma ise libe komisjoni esimees on ka reedel kutsutud lõunasöögile, et äh, arutada teemasid äh, sise- ja justiitsministritega. mis puudutab lennuplaneeringu infot, et äh, tegutsege kähku et me saaksime kokkuleppe PNR-i kohta ja asjad, mis on seotud, parlament on tegelikult terve paketiga tegelenud ja, ja proua Lauristin mainis seda ka, on väga oluline, et kõik tekst endast olenevad, see pakett meil olema saaks. see ei ole ainult eesistuja ambitsioon, see on küll meie ambitsioon, aga praeguses olukorras see on ülimalt tähtis, et meil oleks midagi esitada Euroopa kodanikele, avalikule arvamusele, näidata, et Euroopa tõesti aktiivselt tegeleb nende asjadega. hetkel toimub palju kohtumisi operatiivaspekti raames, COSI näiteks on kokku tulnud ja Brüsselis on kohtunud ka inimesed äh, julgeolekuteenistuste juhid ja esindajad, et äh, jagada omavahel teavet, sellised kontaktid ka toimivad igapäevaselt. ja siis, mida ütles Perovetša, jah, äh, see on tõsi, aga me peame kaitsma õigusriiki, terroristid ründavad õigusriiki ja teevad seda äärmiselt äh, brutaalselt ja ebainimlikult. nii et äh, me peame kindlasti vaatama ka oma reaktsiooni proportsionaalsust. võib-olla siis veel äh, paar asja, mida ütles proua Lauristin. vajalik tasakaal meie väärtuste, vabaduste ja julgeoleku vahel, jah, see on äärmiselt oluline ja nagu on öelnud ka mitmed teised sõnavõtjad, me peame kõike seda väga oluliseks, püüame seda tagada ja loomulikult ja ka teie tegelete sellega raportöörina. proua Sargentinile ütleksin, et eh, mis puudutab deradikaliseerimist, siis eh, ka selle kohta on oodata järeldust äh, ministrite kohtumiselt äh, reedel ja seepärast ongi kutsutud ka justiitsministrid osalema kohtumisel, mm, mis ei pruugi sugugi olla niimoodi teistel juhtudel. Ähm, ma mm, täiesti nõustun sellega, mida te ütlesite, aga see oli rohkem poliitiline avaldus kuigi sisuliselt ma sellega nõustun äh, pro-, embargo äh, see on teemasid, mida võib-olla mõnel teisel päeval arutada, aga teabevahetuse koha pealt jah, kui on olemas, äh, kuigi võib olemas olla parim teabevahetuse süsteem, alati võib tekkida hetki, kus see täiel määral ei toimi viis tuhat inimest on läinud Süüriasse võitlema. selle kohta on jagatud teavet ja me teame ka, et väga palju rünnakuid on ära hoitud tänu omavahelisele info jagamisele, aga loomulikult saab rohkem ära teha ja e, mistõttu kohtumise ülesanne reedel on samuti mitte niivõrd teavet vahetada, see ei ole nüüd see õige koht, aga eh, stimuleerida ja tagant tõugata liikmesriike ja erinevaid teenistusi tegema koostööd ka teabevahetuse vallas. mis puudutab seaduslikku rännet, eh, me ei ole unustanud seda, see oli isegi, see on nädalal kokkulepe üliõpilaste ja teadlaste kohta. võib-olla praegu sellised sammud on vähem nähtavad olnud, sest kõik muu tegevus on selle varjutanud, aga, aga see töö käib edasi. suur tänu ja minu poolt kõik, ma arvan, et piirikontrolli koha pealt vastavad teised. aitäh, härra Ruute, palun! suur tänu, proua esimees ma ei hakka üle korja, kordama neid vastuseid, mille saadik Brown juba andis. teatud määral ma tunnen samuti parlamendi puhul, et meil on üsna sarnased vaated nõukogu, komisjon ja parlament omavahel. proua Holmajärve volinik Abramopolos on alati valmis andma ülevaadet, kui ta isiklikult ei saa tulla, siis mina olen valmis tulema ja nõustun vägagi ka teie äh, üleskutsega vaadata üle personal ja sellega seotud vajadused ka Europolis ja krüpteerimissüsteeme mainisite, see on väga keeruline küsimus. ja äh, me arutame seda ka internetifoorumil koos internetifirmadega. siin tuleb leida õige tasakaal sõnavabaduse vahel ühelt poolt ja teiselt poolt teabele juurdepääsu vahel. mis puudutab proua Fergia sõnavõttu, siis nõustun teiega ja te olete ilmselt viimaste kuude jooksul näinud ja ka komisjoni poolt, et me ei ole reageerinud paaniliselt, vaid äh, püüdnud läbimõeldult ja mõõdukalt reageerida. saadik Brown tõi samuti välja, et mitmed nendest ettepanekutest on olnud arutusel juba tükk aega, et see ei ole selline paanikast põhjustatud reaktsioon, vaid täiesti kaalutletud reaktsioon hetkeolukorrale. kuigi ma nõustun äh, proua Laustiniga, et äh, praegune kontekst on teistsugune, see on muutunud ja järgmiste äh, nädalate jooksul näiteks peaksime vaatama, arvestades ka Prantsusmaa üleskutset artikli nelikümmend kaks seitse aktiveerimiseks, et kas see ei sea meid täiesti teistsugusesse olukorda Euro Euroopa Liidus? Iraani põrgustik proua Sargentini. Äh, ma pean vaatama, mis siin juhtunud on mul on väga hea meel, et see nõndanimetatud tippkeskus on nüüd paigas ja toimib ja teiste sõnavõtjate küsimustele juba suursaadik Brown vastas. üks asi, mida ma tahaksin rõhutada. hetkel tegutseme toimiva Schengeni süsteemi raamistikus, aga me peame olema äärmiselt hoolikad ja ettevaatlikud, et me ei seaks Schengenit kahtluse alla. ja üks olulisemaid arutelusid, mis järgnevatel päevadel ja nädalatel ilmselt toimub ja mm, ka juba homme siseministritega, on just sel teemal, et kuidas tagada Schengeni säilimist ja et Euroopa kodanikud näeksid seda endiselt toimiva süsteemina, võib-olla mingeid elemente peab muutma, üks ettepanek kindlasti on seotud Euroopa piirivalve äh, loomisega, millega me tuleme välja ma veel enne selle aasta lõppu. suur aitäh teile mõlemale, suur tänu, et leidsite võimaluse siia tulla, me mõistame, et peate nüüd lahkuma, jätkame oma arutelu ja ma olen tänulik, et härra Wainwright saab siia jääda ja vastata omalt poolt kõigile küsimustele. suur tänu, härra Rute. kolleegid, nagu ma juba loetlesin, sõnavõtusoove, see nimekiri on väga pikk, me peame natukene ümber korraldama oma eh, kohtumist, me oleksime pidanud juba selle teema lõpetama ja maksimaalselt kaks minutit sõna kõigile ja ma olen palju karmim kui koordinaatoritega, ma lihtsalt lülitan teie mikrofoni välja, kui keegi läheb sellest ajast üle. Äh, härra Koelja, palun. aitäh, ma saan aru Korrapere kohtumisest, aga mul on kahju, et me ei saa rääkida nõukogu ja komisjoni esindajatega, äh, äh, ka tänan Euroopa Liidu direktorit, me äh, mõistame, et tegemist on rünnakuga meie väärtuste vastu ja ma tunnen muret, et teised püüavad ära kasutada seda olukorda võitlemiseks just meie väärtuste vastu. kaks asja tekitab mulle muret, esiteks vale seose loomine pagulaste ja terrorirünnakute vahel. ja püütakse võidelda ka Schengeni vastu ja nõrgendada äh, Äh, ühte edukamat Euroopa projekti. Schengeniga seoses tahan rõhutada kahte asja. sisepiiridel, ma saan aru, on liikmesriikidel õigus sisse viia piirikontroll juhul, kui vajalik, aga see ei saa iialgi olla alaline lahendus, see võib olla vaid ajutine meede. teiseks on tarvis rohkem teabevahetust äh, liikmesriikide politseiasutuste ja Europoli vahel ja luureteenistuste vahel. Äh, tarvis on nii-öelda rohkem Euroopat. Äh, iga riik üksinda on nõrgem ja ühiselt oleme tugevamad. me saame liikumisvabadust ära kasutada samas üksnes siis, kui meil on tugev kontroll välispiiridel aga kahjuks liikmesriigid äh, on unustanud, et välisvõitlejad võivad mööda hiilida kinnipidamisest ja järelevalvest. tarvis on rakendada inim- ja muud ressursid välispiiridel, et need oleksid kindlad. ja teiseks, komisjon peaks jõuliselt äh, rakendama uut Schengeni infosüsteemi. Äh, on selgeid probleeme meie välispiiridel, millega tuleks tegeleda selleks, et probleemid saaks lahendatud ja me ei saa lubada, et Schengen äh, muutuks millekski, mis ära unustatakse selle võitluse käigus, meil on tarvis liikumisvabadust, aga teha, rakendada seda turvaliselt. aitäh, härra Lopesa-Kõljar! suur tänu! tahaksin ka omalt poolt tänada härra Wainwrighti, et ta on jäänud siia Äh, samal ajal kui komisjoni ja nõukogu esindaja pidid lahkuma. Äh, minu küsimus on seotud ka Europoli potentsiaaliga ja sellega, mis puudutab nii-öelda Euroopa luureteenistust, äh, mida ei ole, idee Lissaboni lepingus on terve rida peatükke mm, politsei, julgeolek, kaitse, Euroopa Liidu välispiirid, äh, kõik need seonduvad sellega, mis puudutab potentsiaali luua nii-öelda üle-euroopaline, Euroopa tasandi selline luureüksus, milline on härra Wainwrighti visioon äh, äh, nõndanimetatud Sitseni situatsioonikeskuse võimekusega ja potentsiaaliga. me, liikmesriigid on enamasti kahepoolselt kättesaatavaks teinud teatud analüütikuid, aga kas me ei saaks luua midagi FBI taolist, et need näiteks, kes põgenevad Pariisi rünnakute toimepanemise järel, et Äh, näiteks, et äh, Belgia politsei ei suutnud neid kinni pidada, ei leidnud neid ja nad äh, peitsid ennast oma sünnilinnas Brüsselis ja täiesti mm, me oleme nendel päevadel keskendunud sellele, et näidata üles solidaarsust äh, Eh, ohvritega ja samas poliitiliselt mõelnud tagajärgedele ja riskile. Neid, nüüd on neid, kes soovivad, et eh, me läheksime asjale üle-euroopalisemalt, neid, kes soovivad tõmbuda liikmesriikide piiresse, aga eh, asi taandub paljuski just sellisele teabe hankimisele ja vahetamisele ja praegu on usaldus selles suhtes Europolil. suur tänu, suur äh, tänu, esimees. üksteist kuust pärast Charlie Hebdo mõrvu äh, peame hakkama tegutsema, peame äh, võitlema Daeshi vastu kogu maailmas, Lähis-Idas, Aafrikas ja Euroopas. peame alustama põhjustest, nagu seda ütles ka Luksemburgi eesistumise esindaja ja eriti puudutab see terrorismi finantseerimist. Daesh äh, kasutab Süüria ja Iraagi naftakaevusid ning äh, äh, me ma ei hakka nimetama, kellega koostööd teeb Daesh, aga me teame kõik, mis need on, peab alustama juba sellest, et Daeshi finantseerimine lõpeks ja hiljem eh, sõjalised eh, missioonid, see ei ole meie teema küll, kuid Prantsusmaa, nagu te teate, ründab naftakaevusid, aga see eh, on esimene kord, kui seda tehakse samuti tuleb takistada Euroopa võitlejate ja Daeshiga ühinemist, me ei saa rääkida enam välisvõitlejatest, vaid Euroopa võitlejatest. ei tohi lubada ka seda, et äh, need inimesed pääseks äh, Euroopa lennujaamadesse. Prantsuse ajaleht Le Monde äh, on maininud nagu Bulgaaria, Kreeka, Tšehhi Vabariigi, Ungari ja Eesti lennujaamasid, kus kaudu on lihtne pääseda Euroopa territooriumile Eh, tuleb eh, leida lahendus sellele probleemile enne aasta eh, lõppu, sellega peab tegelema Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon. ning lõpetuseks infovahetus, ka selles osas on mul hea meel kuulda, et tekub, luuakse Euroopa terrorismivastase võitluse keskus, kuid palun mingem sõnadest tegude juurde, sest me kuuleme tihtipeale headest kavatsustest, aga need ellu ei viidaks ning Prantsuse terrorirastase võistluse keskuse eh, ülem on öelnud samuti, et infovahetus ei toimi ja praegu peab tegutsema, tegutsema ja aitab sõnade tegemisest. suur tänu ja proua Kiion, palun. väga palju siin juba öeldi ära, ma ei hakka pikalt rääkima ma soovisin samuti avaldada kaastunnet äh, ohvritele ja nende perekondadele, aga hakkan rääkima põhiteemast. ma sooviksin äh, rääkida sellest, et tabati Prantsusmaad, aga see kõik võib juhtuda ükskõik kus. nii et see läheb kaugemale kui kollektiivse solidaarsuse küsimus. näiteks diplomaatia. kuidas me suudame äh, ümber kujundada Euroopa Eh, suhted eh, riikidega selles piirkonnas, kuidas tegutseda välistasandile ning eh, samuti puudutab see ka vastastikust solidaarsust. Prantsuse president palus artikli nelikümmend kaks kasutamist ja samuti ka personali küsimus. see puudutab ka neid inimesi, kes tegelevad luure- ja ennetusküsimustega solidaarsus eelkõige kõikidel äh, viisidel on väga oluline. Te rääkisite ähm, ministrite nõukogu kohtumisest, mis tegeleb paljude küsimustega. mul on äärmiselt ju hea meel, et see nii on. mina pelgan eelkõige seda, et äh, äh, et luureandmete analüüs ei parane, paljud kolleegid ütlesid, et see peaks toimuma palju paremini tuleb võidelda tulirelvadega kauplemise ning samuti ka radikaliseerimise vastu. ja PMR-ide küsimus, see on oluline, aga mitte kõik, meil on vaja mitmesuguseid erinevaid vahendeid, ma olen nõus sellega, mida ütles üks eelkõneleja, et tuleb kiiresti tegutseda, tasakaalustatult tegutseda ja kaugemale minnes sellest erinevate vahendite võimalusest ei tohi me vaikida veel kahest küsimusest, nimelt üks on ennetusküsimused, sest äh, meil on vaja tasakaalustatud äh, lähenemist sellele piirkonnale, samuti arenguabi keskpikas äh, perspektiivis tuleb ennetada olukorda, kus inimesed ühinevad terroristidega ja samuti tuleb sellega tegeleda Euroopas ja samuti veel vastutusküsimus, paljud äh, räägivad äh, need, kes alguses lubasid äh, immigrante vastu võtta, teised aga mitte. me, et me ei saa igatahes karistada pagulasi, me ei saa karistada neid inimesi, kes põgenevad Euroopasse Daeshi eest. järgmisena saab sõna proua Gomes. ma sooviksin samuti öelda, et tegemist on rünnakuga meie kõikide vastu, me teadsime, et see tuleb, nagu seda ütles äh, ka härra Wainwright, me teadsime, et see meid tabab ja äh, seda äh, juhtub veel ka tulevikus. nii et tõesti jahmatav on see, kuidas liikmesriigid hakkavad nüüd rääkima, mida oleks pidanud tegema. kõigepealt oleks vaja loobuda totakatest majanduspoliitikatest, mis tekitavad sotsiaalset kõrvalejäetust ning teise põlvkonna migrantide juures eriti, sest just sel-, nendest põlvkondadest, kes on äh, juba sündinud Euroopas, nad on eurooplased, mitte välisvõitlejad ning äh, äh, radikaliseerumise ennetamine on just vanglates oluline, Euroopa riigid pidid seda tegema, aga nad ei teinud seda, sest muuhulgas polnud selleks ka piisavalt raha ning äh, muud küsimused puudutavad äh, nutikate piiride küsimust, kas nad on tõesti nutikad, kas on nutikas, kui äh, ei võimalda turvaliselt, legaalselt ähm, migrantidel Euroopasse tulla, selle asemel, et tehakse seda nii, nagu see tegelikult seda tehakse. kas küsimuse alla pannakse Schengeni, siis kui Schengenit ei olnud, siis tulid, tuli minu Portugali kodaniku Prantsusmaale ja Saksamaale, eh, sealjuures ületades legaalselt eh, riigi piire. PNR, PNR on tõepoolest üks olemasolevatest vahenditest, seda räägitakse eriti ähm, raportis, mis võetakse järgmisel nädalal vastu äh,, eh, see puudutab radikaliseerimise ennetamist, aga see on üks vahend, nagu seda ütles härra Brown äh,, seda ei saa lihtsalt lehvitada meie kodanike suunas, kui selle, selleks kasutatakse, siis pole seda vaja, see, meil on vaja vajalikke, meil on vaja toimivaid vahendeid, mis peab olema kooskõlas meie andmekaitsevahenditega ja komisjon ja nõukogu on need, kes peavad ettepanekuid tegema, mitte parlament. oleme öelnud seda, mida öö, äh, oleme öelnud äh, ja jääme oma sõnade juurde ja, ja nüüd äh, tulirelvad liikmesriigid ei ole rakendanud äh, otsust äh, relvade eksportide vastu äh, ning see tähendab seda, et pole takestatud ka relvamüügi Euroopa siseselt, ma ei räägi siin nendest riikidest, kes on veel müünud relvi ka pärast Pariisi rünnakuid ja nüüd infoandmeid, nagu härra Rutte seda ütles, Äh, palun äh, teeme äh, seda, mida lubame teha, investeerime luuresse, andmevahetusse, vaadake, kuidas meie piirivalve on varustatud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 suur tänu. Äh, need rünnakud olid kohutavad ja ma tegelikult ei leia siin praegu sõnu selleks, et äh, oma äh, kaastunnet avaldada. me peame radikaliseerumise vastu igal juhul astuma. ja see on päris suur hirm praegu, mis kodanikel on, et tekivad uued, äh, uued võimalused, äh, toimuvad uued rünnakud ja samal ajal on vaja ka vaadata, mida seal on võimalik ära teha. näiteks Frontex. Äh, Frontex peaks välispiire kaitsma aga, aga kaheksakümmend protsenti Frontexi vahenditest kasutatakse igasuguseid otsingu- ja päästeoperatsioonideks. Frontex ei kontrolli tegelikult mitte midagi, mingeid piire Äh, igasuguseid asju smuugeldatakse, relvi, inimesi, terroristid reisivad äh, vabalt Euroopa Liitu ja Frontex midagi ei kontrolli. nüüd on see oht meie kodanikele, kes on neid ohte tekitanud ja kes ei ole nende minimeerimise eest seisnud. Äh, me peame vaatama nüüd, mida siis on ikkagi võimalik terroristide vastu ära teha. me ei tohi rääkida terroristide rehabiliteerimisest, äh, vähemalt sellise avatud südamega liigutakse Rootsis asjadele lähemale. Äh, praegu äh, räägitakse konkreetsetes kogukondades, et mida teha selleks, et Äh, inimestele leida mingisugused töökohad. sellise inimprügi eest tuleb ennast hoida, need on inimesed, kes tahavad sõda siin pidada, nad ei tohi mitte kunagi äh, tagasi tulla oma jalga meie maadele äh, seada, kui nad on käinud sõjatsoonides, et, et ennast paremaks terroristiks koolitada meie peame oma riikides seisma selle eest, et äh, väga selgelt selle ohule vastu seista. vähemalt niimoodi ei radikaliseeru aina enamad noored. Äh, suur tänu. kõigepealt äh, lubage mulle öelda, ütleb härra Albrecht, et need rünnakud on olnud kohutavad ja me peaksime igal juhul reageerima põhjalikult, peaksime mõtlema samal ajal ka, kuidas tuua rohkem turvalisust enese keskele ja pidama silmas ka neid vabadusi, mida on rünnatud ja meie elu, elustiil, mida on rünnatud. ma arvan, et ei ole väga viljakas siin praegusel hetkel, kui isegi mitte kõik ohvrid ei ole maha maetud, kutsuda üles igasugustele meetmetele, mis on siiamaani olnud ebapiisavad. ma arvan, et eh, me, meie vastus peab olema rohkem läbimõeldud. ja ma tahan öelda ka et äh, mind ajas naerda, naerma tegelikult härra Ruute kommentaar, sest minu arust oli see väga ebasobiv. eriti, mis puudutab krüpteerimisküsimust, äh, krüpteerumisele ei ole võimalik tasakaalukalt läheneda, sellepärast et kas sa oled äh, krüpteeritud kommunikatsiooni pooldaja või selle vastane. ja küsimus on ka, et kas me peaksime Äh, postisaadetiste osas turvakaalutlusi suurendama, ma pean ütlema, et mina ei ole selle pooldaja, me peame jääma oma meetodite juurde ja see ei äh, ole mingisugune äh, vaba dokumentatsioon või vaba kommunikatsioon, vaid tegemist on ikkagi äh, Äh, salastatud dokumentidega, mis on ka rahvusvaheliste konventsioonide kohane. Äh, küsimus edasi, äh, kuidas tagada paremat julgeolekut? no seda küsimust on arutatud juba pikka aega ja me oleme teadnud ka pikalt, et terroristid püüavad erinevatest kommunikatsioonivahenditest leida parima võimaluse, kuidas omavahel suhelda aga selge on täna ka krüpteeritud kommunikatsiooniga see, et alati on informatsioon olemas terroristirünnakute plaanide kohta, ka nende koordineerimise kohta ja meil on vaja rohkem sellest teada saada. ma olen pettunud, et härra Ruute mitte üheski oma sõnavõtus ei nimetanud ühtseid äh, uurimisrühmi, mis on loodud Europoli ja Eurojusti all see oli ju meie enda reaktsioon äh, üheteistkümnenda septembri rünnakutele, me oleme omad uurimisrühmad ellu kutsunud, neid korralikult ei kasutata, ei kasutata neid niivõrd palju, kui neid oleks vaja kasutada ja ei ole piisavalt raha ja inimressurssi selles valdkonnas ja see ongi üks põhilisi põhjuseid, mikspärast meil on vaja infovahetust kiiresti ja me ei ole piisavalt koostööd teinud Euroopa Liidu liikmesriikide eh, kohtuvõimude ja politsei vahel, me peame sellele keskenduma, selle asemel, et eh, tegema veelgi rohkem nendest asjadest, mis ei ole toet-, töötanud pärast neid rünnakuid. suur tänu! suur tänu teile, härra Wainwright, selle eest, et te siia meie juurde jäite see näitab lugupidamist meie komisjoni vastu ja selle vastu, mida me siin soovime saavutada. sooviksin kõigepealt äh, väljendada oma solidaarsust Prantsusmaa ja prantslaste suhtes, tegelikult kogu Euroopa suhtes, sest siin ei hukkunud ainult prantslased, hukkusid ka portugallased, kas või näiteks äh, nad mõrvati äärmiselt jõrgult me kõik võitleme üheskoos terrorismi vastu. terrorismi vastu ei saa romantikaga võidelda, ei saa öelda, et äh, terroriga äh, võideldes kalmerdume oma väärtuste juurde, me peame võitlema, peame midagi tegema ning äh, me peame jõudma terroristideni, me peame neilt nõudma, et meie elustiil säiliks ning konkreetne küsimus. minu jaoks terroristid ei ole pagulased, seda on palju öeldud paljud terroristid sündisid siinsamas Euroopas, see aga ei äh, tähenda, et äh, neid äh, äh migratsioonivoogusid ei kasutada terroristide poolt selleks, et Euroopasse jõuda ning äh, sooviksin, et äh, need migratsioonivood ei muutuks äh, Trooja hobuseks, mille abil Euroopasse jõuda küsimus on nüüd järgmine. kas äh, praeguse Euroopas on erinevaid äh, ähm, äh, ajakirja, ajakirju, ajalehti, kes on tsiteerinud ISIS-t, kes on väitnud, et neli tuhat võitlejat soovib Euroopasse pääseda immigrantidega koos. üks, ühe Venemaa ja Venemaa in-, eh, Teadusuuringute Instituudi esindaja Venemaad on samuti terrorist. Eh, terror on samuti Venemaad tabanud Vene lennuki pommi tõttu hukkus sadu inimesi. ühesõnaga, see eh, direktor ütleb, et on äärmiselt reaalne, et need terroristid niimoodi Euroopasse pääseksid ning ma tahaksin konkreetselt küsida äh, kas peaksime seda ohtu tõsiselt võtma? kas jah või ei, kas see on tõsiseltvõetav mure, et äh, need inimesed äh, pääsevad Euroopasse äh, peitudes teiste migrantide sekka, suur tänu! härra Weidenholzer saab sõna. suur tänu! ma arvan, et me oleme kõik päri sellega, et need traagilised sündmused nõuavad vastust ja me ei saa seda lihtsalt ignoreerida. ma kardan, et me peame veel äh, palju äh, sarnaseid sündmusi läbi elama ja see tähendab seda, et me peame süstemaatiliselt ja nutikalt äh, lähenema sellele. meie tegutsemine peab olema jätkusuutlik ja tõhus, aga me peame seisma ka oma põhiväärtuste eest. ma arvan, et väga mõistlik oleks siin sellist diskussiooni veel detailsemalt ja veel mõistlikumalt pidada, seda ka teiste institutsioonide osalusel ja tavapärane impulss oleks ilmselt reageerida väga kiiresti ja hektiliselt selles olukorras, aga e, selline ärev reageerimine e, viib võib-olla sammudeni, mida pärast on raske korrigeerida ja ma hoiatan selle eest, et me e, siin rabedaks ei muutuks. me peame tegema konkreetseid kindlaid samme, aga me peame neid ka hästi läbi mõtlema. ja üks Äh, asi, mis siin debatti lülitus, äh, oli mm, e-piiride ettepanek, äh, et me peaksime Euroopa Liidu kodanikke kontrollima. Need on kõik väga rasked muudatused, mida sellel kiirel ja äreval hetkel praegu välja pakutakse ja me peaksime ikkagi enda jaoks võtma aega need asjad selgemalt läbi rääkida. raportöör, kellega ma olen lühidalt rääkinud, on ka nende muudatusettepanekute suhtes veidike ebakindel praegu. ja seetõttu ma teen ettepaneku, et võtame veidikene äh, paindlikumalt, rahulikumalt ja süstemaatilisemalt need küsimused ette. järgnevalt härra Juurek, palun. <clears throat> suur tänu teile, esinaine pärast reedeseid rünnakuid tundsin mina ennast niimoodi, justkui oleks minu koduriiki rünnatud. meie, kes me Euroopa Parlamendis töötame, oleme kohustatud rääkima ja mõtlema selle sündmuse laiemast äh, taustast. kas ei ole tõlget, küsib härra Juurek. alustan veel kord, ütleb kõneleja. pärast reedeseid Pariisi rünnakuid jäi mulle selline tunne, nagu see oleks kõik minu enda koduriigis juhtunud. aga ma arvan, et äh, see sündmus on tegelikult äh, ühe seeria äh, algus, see ei ole mingisugune ühekordne tragöödia. islamiriik ei tegutse mitte ainult Lähis-Idas, vaid ka siin nüüd meie juures ja me võime oodata, et selliseid rünnakuid näeme veel selliste rünnakute seeria näitab, et me oleme praegu silmitsi organisatsiooniga, kes on väga kindlameelne eh, ja tahab raputada Euroopa alustalasid. küsimusi on juba esitatud selle kohta, kui palju eh, ISISe võitlejaid on Euroopasse jõudnud. aga minu küsimus on järgmine. mida teame me nende tegevuste sotsiaalse mm, aluse kohta? kui palju äh, ISIS toetatakse, kui paljudes ja millistes mošeedes nende tegevust toetatakse või äh, millised äh, sellise ideoloogia tagasi lükkavad? kes osaleb Islamiriigi propagandas? milline võib olla nende äh, terroristlike organisatsioonide ja gruppide sotsiaalne mõju, sellepärast et loomulikult äh, nendel gruppidel on omad eeskõnelejad või vähemalt äh, on seal inimesed, kes vabatahtlikult ju nende organitega liituvad. aprillis võttis ülemkogu vastu otsuse, et me peame võitlema illegaalse sisserände vastu ja ka inimsmuugeldajate vastu, seda juba sadamates, inimeste päritoluriikides. on olemas nõndanimetatud Sofia operatsioon, mis on küll alles algfaasis, aga Euroopa peab siin igal juhul rohkem tegema ja veel midagi lõpetuseks. millised on meie hinnangut selle suhtes, kuidas on Euroopa piirialad, kuidas rannikualad välja näevad, kas piir on kaitstud? suur tänu, järgnevalt proua Ernst. suur tänu. ma ei taha siin, siin lisada äh, kõike seda, mida ütles äh, proua Veržea juba oma sõnavõtus, aga ma tahaksin küsida. minul isiklikult oleks hea meel, kui homme Eh, mitte ainult siseministrid ei kohtuks, eh, vaid võimalusel ka finantsministrid ja räägiksid eh, rahandusministrid siis rahavoogudest, kuidas on võimalik terroristidel rahakraanid kinni keerata. see oleks asi, mis mind väga huvitaks. mul oleks väga hea meel ka, kui valitsusjuhid tuleksid kokku ja mõtleksid selle üle, et kas ei oleks äkki mõistlik sellistesse kriisipiirkondadesse relvi tarnida, mis ilmselt vist ei juhtu Äh, ja ma tahaksin äh, tuletada meelde, et äh, Iraagis on ISISest saanud täisealine just USA relvade läbi. USA relvad jäeti sinna piirkonda, inimesed on relva, hambuni relvastatud ja Süürias mõjutab see nüüd ka olukorda, meil on selline terrorismi olukord, mida me ei ole veel kunagi näinud ja kannatame kibedasti selle käes. teiseks härra äh, Wainwright, äh, Prantsusmaal on ju PNR-süsteem olemas, mis sellest on saanud? eelmisel aastal äh, üks miljon reisijat koondati sellesse süsteemi, millest me siis nüüd räägime, mida on veel vaja, kas on vaja veel mingisuguseid erinevaid PNR-süsteeme, mis on teie arvamus? ja kolmandaks, Frontexis arutelu käib, ütlesite ju ise, et ja ka saadik Brown ütles sama, et äh, Frontex peaks nüüd äh, Europoliga võitlema käsikäes ja seda relvakaubanduse vastu. olen siin uudishimulik, kas äh, Frontexil tuleb nüüd tegevust laiendada selles suunas ja Europolile küsimus, kas relvakaubandust varem ei jälgitud, kas midagi ei tehtud selles suhtes või mis te siis teete praegu teisiti kui varem? ja lõpetuseks ei ole ehk mõistlik siin äh, oleks mõistlik üks-kaks minutit mõelda oma elus äh, selle peale, äh, kuidas me Prantsusmaal või teistes äh, meie koduriikides saaksime kuidagi radikaliseerumist vältida, välja arvatud, et me lihtsalt ütleme, et me kahetseme, et selline asi on juhtunud. suur tänu, ütleb esinaine teile kolleegidele, suur aitäh mõistmise eest ja nüüd annan sõna siis härra Wainwrightile, kes on kõik küsimused koondanud Äh, paljud neist ei esitatud ainult teile, aga oleme väga tänulik, kui püüate neile vastata niipea, kui saate. ja meil on hea meel, et olete siin äh, meid kuulamas ja meile vastamas. aitäh, ma tunnen siin laua otsas istudes ennast väga üksikuna. aga ma siis püüan vastatana mõnedele läbivatele küsimustele. Lopes Aguilar äh, rääkis võimaliku Euroopa luureteenistuse loomisest. ma arvan, et peaksime olema realistlikud, kui aktsepteeritav see oleks poliitiliselt. Te teate, et Lissaboni leping riikide julgeolekuhuvid, sealhulgas äh, terrorismiga seotud huvid, äh, see on liikmesriikide ainupädevuses et seal ei ole operatiivpädevust äh, aga tegeleb äh, strateegilise teabega ja koostab seetõttu päris väärtuslikke hindamisraporteid, aga seda ei saa pidada operatiivteenistuseks. Europol loomulikult äh, tegeleb äh, rohkem operatiivtööst toe pakkumisega, aga tõesti, meie roll on tugiroll, me ei ole Euroopa FBI, meil ei ole jõumeetmete õigust äh, aga on võimalik pakkuda üle-euroopalist platvormi teabevahetuseks meie poolt ja see on äärmiselt vajalik ja on üha rohkem vajalik äh, terrorismivastases ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses, nii et siin mängib Europol kindlasti keskset rolli ja kuni ei teki nii-öelda poliitilist soovi luua midagi erinevat, äh, siis me omalt poolt maksimaalselt kasutame ära võimalused, mis meile on antud. Äh, miks teabevahetus ei ole juba parem? olukord on selline, et äh, liikmesriikide erinevate luure- ja teabeteenistuste vahel äh, teabevahetus on paranenud ja tegelikult omavaheline teabevahetus on päris hea. tõsi on ka see, et koostöö koostöö äh, politseitalituste vahel Europoli raames on ka oluliselt paranenud, aga mm, milline oleks see side politsei ja luuretöö äh, vahel, tarvis on sellist silda, et Ähm, saaks toimuda tõhusam omavaheline teabevahetus, eriti nagu ma ütlesin ka juba varem, et äh, ohud on muutunud keerukamaks ja on ilmselgelt kattuvust kuritegevuse ja terrorismi, äh, politsei uurimiste ja luureteenistuste äh, töö vahel. ja just seda me püüamegi praegu arendada luua paremat platvormi selliseks teabevahetuseks, parandame oma turvalisusprotokolle Mm, luureteenistustega suhtleme sagedamini, aga tegelikult on see liikmesriikide algatada, nende otsustada, kui palju nad soovivad teavet jagada Europoli kanalite vahel ja sellest räägime ka homme. Äh, välispiirid ähm, ja ränne ja terrorism, siin politsei perspektiivist on küsimus selles, et tagada tõhus äh, taustakontroll piiridel ja peab tagama, et see annaks panusa tõhusasse meetmete paketti, mis ühelt poolt äh, võimaldab seaduslikku Euroopa Liitu saabumist ja samas, et oleks võimalik saabujate hulgas tõhusalt tuvastada need, kes tulevad kuritegelikul eesmärgil, mis iganes see siis on. ja äh, et me erist-, suudaksime eristada neid inimesi ja samas ei hakkaks õõnestama äh, Eh, üldisemat eh, vajadust rändekriisiga toime tulla. Eh, härra Jureki küsimus. Europoli roll piiridel on olnud toetada Frontexit ja loomulikult liikmesriike, pakkudes teatud julgeolekusuutlikkust. eriti on meie, meil võimalus toetada kuritegelik rühmituste vastases võitluses, kes tegelevad näiteks inimkaubandusega. ja küsimus muidugi on ka selles, et kas Europoli roll võib ka laiemalt toetada terrorismivastast võitlust ja just sellised arutelud on praegu käimas. Europol saab aidata kaasa äh, tõusa taustakontrolli teostamisele piiridel Äh, seoses selle piirkonna riikidega ma nõustun, et ilmselgelt on tarvis parandada koostööd nende riikidega. ja äh, see on loomulikult äh, komisjoni ja välisteenistuse tööraamistikus, Euroopal kindlasti aitab kaasa tõhusama dialoogi arendamisele nende riikidega, siin on olulised kaalutlused seotud andmekaitsega, et missugust teavet nende riikidega saab vahetada. kindlasti on Europolil olemas üldine operatiivhuvi nende riikidega teabe vahetamiseks, et tuvastada näiteks inimkaubandusega tegelevaid rühmitusi ja terroristlikke rühmitusi, aga samas seda tehes me peame tagama Euroopa Liidu kodanike info tõhusa kaitse. Rogomes küsis äh, radikaliseerumisprotsessi vastase võitluse tõhususe kohta. mina ilmselt ei ole parim inimene, kes saab äh, täielikult sellele vastata, ma võin rääkida politsei seosest sellega ja äh, Europolist konkreetsemalt me püüame võidelda sellega, kuidas internetti kasutatakse väga olulise radikaliseerimisvahendina kurjategijate poolt. tegelikult on ISISel tohutus mahus sotsiaalmeedia tegevusi, mida nad kasutavad värbamisvahendina ja interneti teavitusüksuses, seepärast äh, me tegeleme üha suurema arvu juhtumitega iga päev, et takistada ISISel äh, selle äh, vabaduse manipuleerimist, mida me Euroopa Liidus seni oleme saanud nautida nõustun härra Albrechtiga äh, ühiste uurimismeeskondade kohta. Europoli roll ja ka uue terrorismivastase keskuse roll on täpselt just see, luua raamistik tõhusama operatiivkoostöö tegemiseks liikmesriikide vahel ja kaasates ka Eurojusti. ja see on nii-öelda kohtueelne faas, aga üks järgneb teisele, kui meil õnnestub äh, algselt äh, tuvastamisfaas läheb edukalt, siis sellest saab järgneda ka tõhus äh, uurimisfaas, siis äh, nii-öelda finantsteave äh, sellega nõustun, me kindlasti peaksime tugevdama oma pingutusi selles vallas, rääkisin juba TFTP SKP tõhusast kasutamisest ja uus terrorismi see uus terrorismivastane keskus äh, saab hõlmama ka finantsteabeüksust ja siis äh, broneeringuinfo küsimus. liikmesriikide poolne ootus või huvi on, et meil oleks ühine süsteem Euroopa Liidu broning, broneeringuinfo kohta, et me saaksime järjepidevalt ja sidusalt töödelda suurt hulka infot konkreetsetel eesmärkidel ja ma poliitilistesse aspektidesse sellega seoses ei laskuks. siis küsiti koostöö kohta Frontexiga äh, oleme teinud nendega koostööd piiridel, meil on muidugi oma konkreetsed ülesanded ja meie koostöö on üha tõhusam, aga endiselt piirab seda see, et me ei ole rakendanud omavahelist koostöökokkulepet, eh, mis takistab teatud eh, isikuandmete eh, saatmist omavahel. Europol on tegelikult valmis seda lepingut sõlmima, Frontexis on samuti lõppfaas ja ma vastan, kui ma, vabandan, kui ma ei ole suutnud kõikidele küsimustele vastata, aga need olid need äh, punktid, mis äh, mul meelde jäid. palun tuletage mulle meelde, härra Meelo. pagulased ja võimalused neli tuhat terroristi. jah, vabandust, ma unustasin teie küsimusi. Äh, see number mulle midagi ei ütle, ma ei tea, kust see arv teil pärit on, aga nagu ma sissejuhatuses ütlesin, me kindlasti tunneme muret ja eriti Pariisi sündmuste järel, et ISIS püüab rändekriisi ära kasutada. ilmselt võib oodata, et äh, ISIS tahtlikult külvab meie hulgas kahtlusi et õõnestada meie kogu rändepoliitika usaldusväärsust ja seepärast mm, ja seeläbi moonutada rändestrateegiat. kui kindel võib olla, et ISIS seda teeb, me tegeleme konkreetsete juhtlõngade uurimisega ja praegu ma kahjuks konkreetsemalt sellest rääkida ei saa aitäh, härra Wainwright, vastuste eest ja kannatlikkuse eest, suur tänu kolleegidele aktiivse koostöö eest. ja ma pean nüüd ütlema, et me lükkame viimase päevakorrapunkti arutelu edasi ja võtame järgmised kaks punkti, seitse ja kaheksa koos Äh, rände teema raames. Äh, omaalgatuslik äh, raport olukord Vahemerel ja terviklik rände käsitlus Metsala ja Kenge ja Kaljar Grao esitavad oma dokumendi rahade kasutamise kohta selles kontekstis ja ma paluksin samuti käsitleda punkti seitse, mis on ka seotud selle omaalgatusliku ränderaportiga. et me suudaksime ajakavas püsida. kõigepealt annan äh, autoritele sõna Pra Metsola ja ma ei tea, kes teine ah,. Äh, härra Guillaume räägib, äh, härra Kengenema. aitäh äh, ja suur tänu kõigile kolleegidele, kes täna siin on. tegemist on esimese libekohtumisega, mis toimub pärast neid kohutavaid rünnakuid Pariisis ja kuna mul varasemas arutelus ei olnud võimalust sõna võtta, siis ma kasutaksin äh, nüüd hetke ja avaldaksin omapoolset solidaarsust ja kaastunnet ohvritele ja nende lähedastele. Äh, see on Euroopa jaoks test, kuidas me reageerime selles pingelises olukorras, kus rünnatakse meie põhiväärtusi ja äh, me ei saa ignoreerida, et see kõik on seotud rändeteemaga. pärast neid kohutavaid rünnakuid äh, kõige hullem on see, kui me laseme nendel mõjutada ennast eh, er-, eh, pagulased põgenevad terrori ja surma eest ja Euroopa peab andma tulevikku nendele inimestele, mis oleks vaba hirmust. Need rünnakud pandi kurjategijate ja mõrvarite poolt eh, toime, mitte pagulaste poolt ja oleks väga kahetsusväärne, kui me neid kõiki ühtsena võtaksime. me peaksime olema realistlikud ja mitte peitma ka pead liiva alla, inimestel on tõeline mure turvalisuse pärast ja see tähendab, et ka välispiiride eh, kontrollimine peab olema tugev ja tõhus, me peame teadma, kes meile saabuvad, eh, kes nad on ja selleks on tarvis, et kõik liikmesriigid täidaksid Euroopa õigusest tulenevaid kohustusi välispiiridel. kodanike turvalisus ja kaitset vajavate inimeste turvalisus peab olema esmane kaalutlus, sest vastasel juhul see narratiiv, et põgenikud kujutavad endast ohtu, muutub üldlevinuks. täna me tutvustame oma töödokumenti Euroopa Liidu sise- ja välisrahast algatusega, mis puudutab äh, rännet. Äh, ja ma tahaksin tänada kaasraportöör Süsel Kenget äh, sotsiaaldemokraatidest ja Barbara Kineli kuuest. ja nagu te kujutate ette, see ei olnud sugugi lihtne protsess ja me kõik mõistame, et äh, paindumatute positsioonide juurde jäämine ei aita kedagi. tahaksin välja tuua mõningad põhipunktid, kuidas kulutatakse Euroopa rahasid rändega seoses, see on keskse tähtsusega. lihtsalt maksumaksjate raha kulutamine ilma kaasneva vastutuse ja tulevikku vaatamata ei aita olukorra lahendamisele kaasa, vaid lihtsalt jätab mulje tegevusest, aga sisuliselt me eriti kaugele ei jõua. meie dokument on äh, põhjalik ja vaadatakse erinevaid rahastusallikaid äh, rände ja varjupaiga instrumentide raames. me peame täpselt kvantifitseerima, kui palju Euroopa Liit kulutab rändepoliitikale ja mm, see peaks seda saab alati muuta läbipaistvamaks. seni ei ole see üldsegi läbipaistev olnud. Euroopa Liidu tasandil me tunnustame, et komisjoni vahendid, mis on pühendatud ähm, pagulaskriisiga toimetulemusele, on kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist eelarves suurenenud üks koma seitse miljardit. kodanikuühiskonnal on ka oluline roll ja ka nendele peab tagama Euroopa Liidu rahastuse me kutsume üles ka liikmesriike äh, panustama rohkem Euroopa Liidu Aafrika usaldusfondi. Ähm, äh, seni äh, liikmesriikide panused on väga pettumust valmistavalt väikesed välis- ja arengupoliitika puhul me ei tohi lasta tak-, mitmekestada ennast äh, erinevate äh, rahastamisvahendite paljususest ja projektide paljususest. inimesed peavad näema, äh, kuhu see raha läheb, päritolu- ja transiitriigid, kellele täpsemalt, kuidas seda kasutatakse, kas seda tehakse kõige paremal moel, et tagada nendele inimestele nendes riikides see tulevik, mille nimel nad on valmis oma kodumaale jääma Eh, humanitaarabi, me saame aru, et eh, tingimuseks, eh, siin võivad olla vastavad tingimused, me ei saa kanaliseerida arenguabi nendesse riikidesse, kus on väga vähe või mitte mingisugust edasiminekut olulistes küsimustes. pikemas perspektiivis tuleb rõhutada rohkem geopoliitiliste küsimuste lahend-, toetamist, mis rännet mõjutavad, kutsume üles komisjoni ja liikmesriike tugevdama kolmandate riikide suutlikkust ja tegelema ka Aafrikasse investeerimise küsimusega, et parandada näiteks haridusvõimalusi, tugevdada varjupaigasüsteeme, paremini hallata piire ja tagada õigus- ja kohtusüsteemide toimimine ja kõik taandub järgmisele asjale. raha on küll oluline, aga raha ei saa asendada äh, solidaarseid äh, võrdseid meetmeid. küsimused ei lahenda ennast ise ja me ei saa ka olla äh, piirduda sellega, et me lihtsalt suurendame eelarvet, vaid ka sisuliselt peame astuma kõik samme nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide poolt. aitäh! proua Metsola äh, härra proua Guillaume äh, räägib äh, kolleeg Kinge nimel. jah, ma räägin tõepoolest proua Kinge nimel, kes vabandab, ta ei saa kahjuks täna siin olla. kõigepealt sooviks proua Kinge tänada variraportööre, kes on suure panuse andnud selle töö lõpuleviimisesse, eriti proov-, soovib ta tänada proua kaasraportööri Eh, dokument eh, on eh, väga hästi, alusdokument on väga hästi koostatud ning võttes sealjuures arvesse ka erinevate fraktsioonide vahelisi kokkuleppeid. praegu on tegemist neljanda töödokumendiga ning see võttis aluseks listilise lähemise immigratsioonile. olemasolevate vahendite killustamine Eh, muudab aeg-ajalt eh, väga keeruliseks Euroopa abi eh, liikmesriikidele ja asüüli ja immigratsiooni küsimustes. tunnistame selle piirangu olemasolu ning samuti rõhutame teatud poliitilise tegevuse vajadust, mida tuleb paremini finantseerida. soovime paremini kasutusele võtta olemasolevaid eh, eh, eh, vahendeid ja seda võimalikult kiires tulevikus. võttes arvesse, millised on meie finantsvahendid olemasolevateks ja tulevasteks eelarveteks ja praegusel hetkel ei ole piisavaid vahendeid ette nähtud finantsraamistikus ning see tähendab seda, Eh, eh, et praegu kasutame ära vahendid, mis olid ette nähtud aastateks kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kakskümmend. mis puudutab nüüd immigratsiooni ja eh, integratsiooniametit, MEF-i, siis tuleb selle tegevust arvesse võtta liikmesriikidesse, mis tuleb lisada ka raamtegevusse järgnevateks aastateks. samuti tuleb üle vaadata kogu summa, mis on Eh, eh, ametite tegevusteks, kui ei soovi, et eh, raha otsa lõpeks, tuleb lisavahendeid juurde panna. samuti migratsiooni, migratsiooni küsimused peaksid olema prioriteetsed komisjoni liikmesriikide jaoks. meil on samuti vajalik saada ligipääsetavamat informatsiooni, mis on levinud ka liikmesriikides olemasolevate fondide kasutuse kohta. oleks samuti äärmiselt kasulik, kui Euroopa Parlament saaks regulaarsemat informatsiooni finantseerimise ja eh, vahendite võimaluste kohta. Eh, see puudutab ka Sofia operatsiooni ja UNAFOR-i. Eh, samuti ka läbi, läbipaistvuse küsimust tuleb respekteerida Euroopa Liidu eelarves. proua Kienge nõuab eri eelarveridu ühiste eesmärkide saavutamiseks. samuti tuleb garanteerida inter, muuhulgas ka et, Ehm, otsingu ja päästeoperatsioonide finantseerimist selleks, ehm, et garanteerida ka sotsiaalsed teenused ehm, immigrantidele ja põgenikele. samuti toetame liikmesriikide võimalust Euroopa fondide eh, kasutamist eh, kodanikuühistute eh, toetamiseks, mis on aktiivsed valdkondades, mida eelnevalt mainiti mm. -hmm praeguse finantsraamistiku ülevaateperioodil paluksime, et eh, olemasolevaid vahendeid eh, kasutatakse eh, paremini, et neid tuleks juurde, eriti AMIF-i jaoks paluksime ühtlasi, et Euroopa Investeeringupank pakuks soodsaid laenutingimusi, eriti puudutab siia äsja jõudnud immigrante Euroopa Liitu. ja mis puudutab immigrantide tagasisaatmist, rõhutame veel kord vajalikkust Eh, kohustuste täitmisel, eh, et kõigi inimeste põhivajadusi ja vabadusi respekteeritaks. mis puudutab hotspot'e, mida luuakse praegu liikmesriikides, rõhutatakse seda, et kodanikuühiskonna organisatsioonidel ei tohi takistada eh, selliste kohtade läbi ülekontrollimisel, et ei rikutaks põhiõigusi, et ning must not be focused on the irregular migration rahastus ei peaks olema teiste sammaste arvete rahvusnakaitse ja arengumõju. tulen tagasi Prantsusmaale, on vaja, prantsuse keelde on vaja lisainvesteeringuid, et toetada legaalset immigratsiooni kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi raames, meil on samuti ka globaalsemat lähenemist Eh, kogu Euroopa Liidu poolt migratsiooni valdkonnas ning samuti ka üldisemalt eh, konstateerime ka sidususe puuduvist meie sise- ja välismeetmetes eh, ning samuti konstateerime vajadust parandada koostööd migratsiooni arenguabi ja muu selliste valdkondade vahel. suur tänu, proovin neli nõu saada suur tänu, ma kavatsen tänada raportööri kolleeg Korraud ning samuti ka meie kaastöötajaid suurepärase koostöö eest. tegemist on äärmiselt olulise dokumendiga, kuid minu jaoks olulisi teemasid ei ole selles sees. näiteks puudutab see lõiku, mis on seotud vastuvõtukeskustega ning äh, see on seotud maffiaga skandaaliga Roomas ning samuti ka äh, asüülitaotlejate äh, õiguste kaitsmine. samuti tingimuslikkus, mida mina oleksin hea meelega siia sisse viinud, see puudutab ka toetusi mittedemokraatlikes riikides, kes on seotud Hartumi protsessiga. minu meelest on tegemist oluliste punktidega näiteks äh, viidatakse sellele, et on vaja äh, toimivat Euroopa prokuratuuri, mis karistaks Euroopa normatiivide mittetäitmist, samuti oleks vaja eelarveridu, mis oleks äh, jaotatud asüüli, immigratsiooni, integratsiooni küsimustele, et mis oleks jaotatud legaalse immigratsiooni solidaarsuse ja muu sellisega. komisjoni taotlus, mis soovib eh, võimalikult garanteerida vabaühenduste tegevust eh, ja nende toetamist Euroopa fondide abil ja samuti finantsvahendite õiget ärakahendamist eh, tuleb kontrollida, et toimuvad mitte ainult seda, mis toimus minevikus, tuleb korra-, eh, teha kõik selleks, et Euroopa eesmärgid täituksid, samuti eh, tuleb garanteerida Euroopa jätkusuutlik finantseerimine rahvusvaheliste organisatsioonide jaoks, see võimaldaks strateegilisi tegevusi ka pikemas perspektiivis. ja samuti eh, põetab, puudutab see otse toetusi väiksemate struktuuride jaoks, nagu seda on VKE-d, nende ligipääs Euroopa fondidele tuleb lihtsamaks teha. vabandan, ma pean kahjuks ära minema, sest mul on eeskoosolek. ning ma ei saa sinna minemata jätta no.. Sì, grazie. Bene, anche io voglio ringraziare. Eh, suur tänu, sooviksin tänada kolleeg Spinellit ning tema kaastöötajaid eh, hea koostöö eest eh, selle dokumendi koostamisel. tänan ka proua Metsola, tänan proua Kienget. see töö on meievahelise kokkuleppe tulemus ja praegusel hetkel on aluseks meievaheline kokkulepe oleme loomulikult erinevate ootuste kallal kõvasti tööd teinud, olen itaallane, sitsiillane ja oleksin eelistanud pisut karmimat tegutsemist mõningates punktides, aga vähemalt suutsime jõuda horisontaalse tulemuseni, mis enamusi osapooltest rahuldab. Itaalias on äh, seotud immigratsiooniprobleem ja maffiaprobleem ning näeme, et on kasutatud toetusfonde selleks, et maffia saaks oma äh, tegevust äh, toetada ja rikastuda. seega tuleb selliseid toetusi äärmiselt korrektselt, sidusalt eraldada. samuti tuleb äh, ka erinevate immigratsiooni aspektidega seda äh, siduda. Äh, samuti on vaja neid vahendeid kasutada immigrantide integreerimiseks meie ühiskonda. tegemist on äärmiselt oluliste aspektidega ja neid ei saa lihtsalt kirjasõnaks jätta ennetusküsimused on äärmiselt tähtsad samuti. praegusel hetkel ei ole piisavalt vahendeid kõigi poliitaspektide läbi, elluviimiseks ja sellega seoses tekivad objektiivsed raskused, sest eh, praegusel hetkel on äärmis-, on äärmiselt raske poliitilist kontrolli teostada, läbipaistvuse puudus on aga ehm, tõeline õnnistus neile, kes soovita-, soovivad selle abil ise ehm, kasu saada, klientelism samuti, onupojapoliitika, ehm, korruptsioon on selliste küsimustega tihti seotud, nagu nägime ma-, maffia probleemi ka seoses Roomas see raport on positiivne, sooviksime positiivseid külgi ka esile tõsta, meie jaoks on äärmiselt tähtis, et äh, garanteeritakse võimalikult paindlik äh, võimalus fonde kasutada Euroopa Liidu eesmärkide saavutamiseks, samuti tuleb arvesse võtta kolmandate riikide kaasamine, meil on vaja paremat juht, äh, juhtimis- ja kontrollisüsteemi, prioriteet, patentide süsteemi, samuti tuleb hoiduda raiskamisest ja väärkasutusest. samuti tuleb toetada eh, migrantide paremat integratsiooni, tuleb ligipääsu garanteerida erinevates, eh, erinevate programmides osalemiseks ning samuti tuleb hästi finantseerida ka kodanikuühiskonna esindajaid organisatsioone. suur tänu. kas keegi soovib veel sõna? proua Koomes soovib sõna saada. Like say... väga lühidalt tahtsin öelda, et äh, ma ei usu, et äh, püüdes nii-öelda äh, väljastpoolt teenuse hankida seda, mida meil ei ole, äh, lahendab probleemi ja kutsun üles suuremale sidususele välis- ja sisevaldkonna rahastuses, et toime tulla probleemidega, millega me silmitsi oleme. Euroopa naabruspoliitika ja uus lähenemisviis, mille valikud Haan ja Mogherini just hiljuti välja tõid, võib olla oluline ja see võiks ka kajastuda raportis võimaliku omavahelise seosena. ja selline koordineerimise puudumine ei ole lihtsalt vastuvõetav, see ei saa jätkuda, sest äh, mis äh, pagulased ja põgenikud tulevad nii ehk nii ja seni, kuni ei ole turvalisi viise saabumiseks ja me ei tegele sellega organiseeritumalt, saavutame ka tulemusi ja samas ei, ei takista inimesi tulemast. käisin hommikusöögil teatud vabaühenduste ekspertidega, kes abistavad inimesi Türgis ja teistes selle piirkonna riikides. ja üks äh, olukordadest, mille nad välja tõid, puudutas Iraaki, kus ei ole mingit koordineerimist. pikaajaline arengueesmärk oli tagada haridus, aga pagulaslaagrites ja mujal ei ole haridusvõimalusi. ja paljud inimesed põgenevad lihtsalt sellepärast, et neil ei ole mingeid tuleviku väljavaateid, mingeid tuleviku väljavaateid oma lastele, näiteks hariduse näol. selline asi ei saa jätkuda ja see tuleb kindlasti esile tuua ja kolleegid Metsola ja Kengek võiksid selle sisse võtta, muidu nad on teinud suurepärast tööd. aitäh, proua Björk! suur tänu! ma tahaksin eh, siin lühidalt eh, sõna sekka öelda. me olime Lääne-Balkani riikidesse ühel delegatsiooni visiidil eh, koos fraktsiooniga, olime mitmetes transiitlaagrites ja üks neist asus piiri peal kohe. kõneleja kordab ennast ja ütleb, olime Lääne-Balkani regioonis eh, koos visiidil oma fraktsiooniga, olime Metrogradis ja mitmes teises eh, transiitkeskuses. Eh, ja seal nägime me pagulasi, kes Bulgaaria politseijõudude poolt äh, neid rööviti, neid peksti, äh, lasti koertel neid hammustada, meil on mitmeid äh, ka tunnistusi selle kohta ning anname teile ka ülevaate sellest, mida me seal täpselt kuulsime, püüdsime seda tööd mida on võimalik teha selleks, et seda tööd parandada, kas on võimalik, et komisjon seda saaks uurida ning saaks äh, vaadata, kuidas on võimalik, äh, kui politsei oma jõudu kuritarvitab, äh, peatada lihtsalt rahastamine, aitäh! On, on language uh, problem uh.... meil oli siin tõlkega probleem. pean andma sõna uuesti proua Metsalale, aga kuna rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis paluksin teil minna ka kohe järgmise punkti juurde, mis ähm, puudutab ähm, Tuneesia Vabariigis käinud delegatsiooni raportit. palun. aitäh, ma võtsin teadmiseks kõik kommentaarid, mis tehti ja jätkame samas vaimus tööd nendel teemadel, mis nõuavad samuti kompromissi ja suur tänu, proua Komes, naabruspoliitika kommentaari eest ja volinik Haani reaktsioonide eest, loomulikult enamik dokumentist valmis enne, kui komisjon selle avaldusega välja tuli, aga lõppraportis võtame seda arvesse. mis puudutab Tuneesia raportit, siis äh, see dokument äh, räägib iseenda eest, äh, see oli suurepärane missioon, selle ja mina juhtisime viieliikmelist delegatsiooni, oli väga organiseeritud, hästi korraldatud programm, suur tänu sekretäriaadile selle eest ja me olime väga selgelt öelnud, et me tahame mm, käituda teistmoodi kui tavalised delegatsioonid, kes seal käivad, kus me kohtuksime ainult valitsuse esindajatega ja kus me kuulaksime ainult ühte seisukohta. Äh, meie saime aga kohtuda lisaks äh, Nobeli auhinnalaureaatidega äh, ka, ka vabaühenduste esindajatega, ajakirjanikega äh,, nii kohalikke kui ka enamasti Itaalia ajakirjanikke, kes rääkisid meile kohapealsest olukorrast. Tuneesia äh, haavatavus sõltub paljugi sellest, äh, mis toimub Liibüas. piir Liibüaga on väga äh, õrn ja mm, pidevalt tulevad sealt äh, Äh, rünnakut, äh, Tuneesia ütles, et nad just olid äh, vältinud järjekordset rünnakut, aga diplomaatilist dialoogi ei ole kellegagi pidada ja Islamiriik ja isegi Boko Haram tegutsevad aktiivselt selles riigis radikaalseid islami äh, rakkesi luuakse ka riigi põhjaosas ja see on muidugi Tuneesia jaoks eh, väga murettekitav, kuigi nad püüavad omalt poolt eh, teha kõik, et inimkaubitsejad ja salakaubavedajad ei saaks eh, ära kasutada seda olukorda, mis Liibüas valitseb. vastupidiselt, koostöö Tuneesia ja Alžeeria valitsuse vahel on väga hea ja Alžeeria ametivõimud on aidanud Tuneesiat ka pärast Süssi rünnakuid, mis oli veidi võib-olla pettumust valmistav või, või pigem tekitas, tekitas küsimusi külastus Adia, ütleme, kinnipidamiskeskusesse, kus üks isik oli keskuses ja meile jäeti mulje, et äh, kõik on korras. tegelikult äh, tekib küsimus, et äh, kus on need isikud, kes ohustavad Tuneesiat, kus on need inimesed, kes, kelle staatus on praegu ebaseaduslik, et kas nad on vanglas ja me ei saanud äh, konkreetseid vastuseid oma küsimustele. aga üldjoontes meie kohtumine oli väga hea ja andis meile hea ülevaate sellest, mis on toimumas Euroopale geograafiliselt kõige lähemas riigis, kui vaadata Tuneesia ja Sitsiilia vahemaad näiteks. ma julgustaksin kolleege kaaluma ka tulevikus kohtumiste korraldamist nende naaberriikidega, kes maadlevad rändekriisiga ja ka nende riikidega, kus radikaliseerumine kasvab ja kus toimub inimkaubandus ja kes on kõige haavatavamad selle suhtes üks asi, mis meile väga huvi pakkus või huvi äratas, kohtusime suure hulga konsulaaresindajate ja saadikutega, eriti Euroopa Liidu liikmesriikidest ja vastuseks meie küsimusele, kas Tuneesia on ähm, transiitriik või sihtriik, äh, siis ühe liikmesriigi esindaja ütles meile, et suur enamus inimesi, kes taotleb viisat Euroopa Liitu sisenemiseks, on tuneeslased ja nad soovivad Euroopa Liitu tulla tööle. see oli vastuolus näiteks siseministri avaldusega, kes ütles, et Tuneesias on kõik suurepärane, samas kui suur osa elanikest, eriti kaheksateist kolmekümne viie aasta vanused mehed soovivad tulla Euroopasse kas õppima või tööle. aitäh, Roberta, selle ülevaate eest. härra Corao äh, võtab sõna Prokienge nimel. aitäh, jah ma räägin nii iseenda nimel kui ka proua Kienge nimel. ma olin samuti äh, Tunisia delegatsiooni liige, nõustun kõigega, mida Roberta Metsola ütles ja suur tänu ka minu poolt sekretäriaadile suurepärase töö eest. Äh, meil oli väga tihe päevakord ka kokku kahe päeva jooksul, äh, kohtumisi täis hommikust õhtuni ja ega me rohkem vist teha ei olekski jõudnud. võin lisada sellele, mida juba kuulsite, et äh, kodanikuühiskonnaga, valitsuse esindajatega, parlamendi esindajatega mm, ja institutsioonide esindajatega toimunud kohtumistelt saime aru, et Tuneesia valitsuse jaoks peamine prioriteet on praegu turvalisus. meil ei ole laiaulatuslikku rändepoliitikat, keskendutakse rohkem turvalisusele, mis on ka ühe tähtsam teema, ja Tuneesia ametivõimude sõnul ei ole riik enam transiitriik, vaid pigem sihtriik ja seepärast on tähtis, et Tuneesial oleks ähm, põhjalik rändeseadusandlus. Neil ei ole varjupaigaseadust ja meile selgitati, et äh, kiiresti on kavas see vastu võtta, kuigi parlamendisaadikutega kohtumiselt me ei saanud aru, kas see seadus kiidetakse heaks või mitte. ja probleemiks on ka pagulaste ebaselge õiguslik staatus selles riigis immigrandid on põhimõtteliselt ebaseaduslikud ja see muudab nad kriminaalideks. Nad saavad kuni kakskümmend dinaari trahvi nädalas ebaseaduslikult riigis viibimise eest ja see akumuleerub selliseks summaks, et nad ei suuda seda ka maksta ja nad ei saa riigist lahkuda, sest neil ei ole võimalik trahvi ära maksta ja see kõik tekitab suurt õiguslikku ebakindlust. aitäh, äh, proua Gomes on samuti palunud sõna. Äh, tahtsin lihtsalt tänada kolleege, kes osalesid sellel missioonil. minu teada mis tahes sellise missiooni käigus äh, me kohtume vabaühenduste ja kodanikuühiskonna esindajatega ja see on täiesti põhjendatud, aga nõustuksin äh, sellega, mida proua Metsola ütles, Liibüa mõju mitte ainult Tuneesia julgeolekule, vaid ka meie julgeolekule ja meie liikmesriigid jällegi naeruväärselt unustavad seda võib-olla mõned eesliini liikmesriigid mitte, aga teised kipuvad seda unustama. reaalsus on selline, et hetkel islamiriigil on juba teatud territoorium Liibüas, Setalin. Tõrnast aeti nad välja, nüüd nad on Seetas. ja see on naeruväärne, et seda ei mainitagi ja liikmesriigid jätkuvalt ei räägi äh, sellest, milliseks Liibüa on praegu muutunud ja et millist rolli mängivad ka teised riigid, Türgi ja Katar, Saudi Araabia, Emiraadid, Egiptus see Liibüa olukord äh, võib meid veel hullemini mõjutama hakata kui see, mis praegu Liibüas ja Iraagis on. see oli lihtsalt teile teadmiseks. aitäh, proua Komes, suur tänu kolleegidele koostöö eest. Äh, järgmine äh, kord saame arutada kümnendal detsembril seda omaalgatuslikku raportit ja järgmine koosolek esmaspäeval, kahekümne kolmandal novembril kell üheksateist kuni kakskümmend meil toimub hääletamine, palun võtke hääletuskaardid kaasa ja siis tavapärane kohtumine kolmekümnendal novembril ja esimesel detsembril. suur aitäh tähelepanu eest suur aitäh koostöö eest täna hommikupoolikul, see ei olnud sugugi lihtne kohtumine, aga kõigile meeldivat nädalalõppu!